Good morning, colleagues um.... tere hommikust, kolleegid. tere tulemast sellele väga olulisele kuulamisele, kus käsitleme lepinguid ja koostööd kolmandate riikidega rände juhtimise ja tagasisaatmise valdkonnas. tegemist on libe kuulamisega, ka Arengukomisjon on sellega seotud. arengukomisjoni liikmed on, osad neist on täna Cote d'Ivoire'is missioonil seega peamiselt libe liikmed. täna siin on, kuulamist äh, kantakse üle ka internetis ja kõik äh, materjalid on avalikkusele kättesaadaval parlamendi veebisaidil, ütlen seda nende kolleegide heaks, kes tavaliselt libe komisjoni koosolekutel ei käi. kuulamise eesmärgiks on käsitleda olulisemaid elemente Euroopa Liidu välistegevuses kolmandate riikidega rändehalduse küsimustes, selleks et parlament saaks ülevaate peamistest äh, osapoolte, osapooltelt kom-, Euroopa Komisjonilt, välisteenistuselt, Euroopa Liidu agentuuridelt, vabaühendustelt ja äh, ÜRO agentuuridelt. suur tänu ette juba kõigile kõnelejatele, et nad said täna siia tulla tõlge on saadaval kõigis Euroopa Liidu keeltes, välja arvatud Taani, Malta, Horvaatia ja iiri keeles. jätan oma sissejuhatuse lühidaks, et saaksime meie kõnelejaid pikemalt kuulata. kuulamine on jagatud kolme paneeli, esimesel paneelil käsitletakse koostööd kolmandate riikidega ja vajadust demokraatliku järelevalve järele, eriti just partnerlusraamistikes teisel paneelil keskendume liikuvuspartnerlustele kui vahenditele dialoogi loomiseks partnerriikidega ning kolmandal paneelil käsitleme Euroopa Liidu tagasisaatmispoliitikat. Euroopa Liidu rändepoliitika väline dimensioon keskendub kolmandate riikidega koostööle, et rände lähtepõhjused lahendada partnerlus ja koostöö lähteriikidega, transiitriikidega ja sihtriikidega on üks olulisemaid Euroopa Liidu rändepoliitika elemente, nagu me teame. alustamegi kohe esimese paneeliga, mis on pühendatud äh, rände partnerlusraamistikele, koostöö tugevdamisele ja tutvustangi esimest kõnelejat, Leonello Capricit, kes on Euroopa Välisteenistuse rände ja inimeste turvalisuse osakonna juht. härra Gabritši, teil on kümme minutit kõneaega, palun. aitäh, kümme minutit, jah. annan endast parima. aga mul on väga palju asju, mida ma tahan öelda. ja tõenäoliselt teen seda väga kujundlikult, mis võib olla väga segadusse aja ning seetõttu enne alustamist äh, räägin äh, kokkuvõtte ära, et saaksite vähemalt aru, mida ma öelda tahan, see on väga lihtne. me ei saa mitte kuidagi lahendada rändeküsimusi, inimeste liikumist üldiselt, olgu nad siis pagulased või kes tahes, kui Euroopa Liidul puudub tõsiseltvõetav välispoliitika, me ei saa rändeküsimustega tegeleda iseseisvalt, me peame seda tegema koostöös kolmandate riikidega, kas siis lähteriikidega või transiitriikidega ja nemad võtavad meid tõsiselt ainult siis, kui nad saavad tõsiselt võtta seda, mida me pakume neile. kui dialoog on piiratud ainult tagasisaatmisega ja väikese koostööga, siis ei vii see meid kuhugi. meil on vaja partnereid, kes mõistavad, et hoolimata Euroopast ja rände, rändest, seisavad nad suure väljakutse ees, nimelt nad peavad leidma oma sotsiaalmajandusliku arengumudeli, mis oleks kestlik selles äh, globaliseeruvas maailmas ning kui selles oleme partneriks, siis oleme partneriteks ka rändehalduses. lühidalt püüan nüüd selgitada, miks just sellise sõnumini jõudsin kiiresti võtaksin läbi ajalooliselt, kronoloogiliselt äh, need kaks rongi, millest Euroopa Liit on maha jäänud tõsiseltvõetava välispoliitika loomisel nendes riikides, äh, mis on seotud rändega ja nüüd on meil võimalus jõuda kolmandale rongile, loodetavasti jääme sellest maha üheteistkümnes september, kohe pärast seda alustati ristisõda terrorismi vastu Lähis-Idas, alates Marokost äh, Pakistanini Lähis-Idas. see on kujundlikult USA positsioon ja tol hetkel järgisid Euroopa, sooviti ka Euroopa Liidus neid järgida, õnneks seda täiesti lõpuni ei tehtud leiutati hoopis äh, kuulus naabruspoliitika. kui vaadata naabruspoliitikat aastatel kaks tuhat kolm, kaks tuhat neli, siis jõudsime selleni äh, Maroko ja Hispaania rändekriisi tipphetkel. institutsioonid tegid liikmesriikidele ettepaneku, et meil on vaja kasutada naabruspoliitikat seoses äh, tõelise partnerlusega, positiivse agendaga, kus kasutatakse ühenduse poliitikaid igas valdkonnas transport näiteks, teadustöö, põllumajandus, äh, mis tahes poliitika. seda kasutatakse äh, ühenduse poliitika välismõõtmes, luuakse Euroopa välispoliitika pakett vastavalt äh, kolmandate riikide soovidele ning sellesse tegevuskavva on ühendatud ka äh, idee, et üheskoos lahendatakse rände ja rändega seotud küsimused, selles kukkusime me läbi, üksikasjalik, üksikasjadesse me ei lange, see oli läbikukkumine, kuna sooviti naabru, selleks, et naabruspoliitika toimiks, oleks olnud tarvis äh, suuremat koostööd äh, partnerriikidega ning kõigi liikmesriikide suuremat toetust praktikas tollal me nägime, et teatud riigid, näiteks Tuneesia, ei olnud tegelikult partnerriik, kes oleks soovinud seda kaasa teha ja omalt poolt oli meil veel liikmesriike, kes lähtusid kahepoolsetest, kahepoolsete suhete prioriteedist, selle asemel, et kasutada sinist Euroopa Liidu lippu seega teoreetiliselt oli poliitika olemas, aga liikmesriikide arusaam oli selline, et liikmesriikide kahepoolsed kokkulepped jäävad ülemaks, seetõttu see poliitika ei toiminud. teine rong, millest me maha jäime, lahkus vahetult pärast Araabia kevadet. Euroopa tasandil, mida me tegime, me kohtusime kõigi riikidega, pakkusime rohkem rohkema eest, more for more kas kujutate ette, et lähete Tuneesiasse ja ütlete, et mida demokraatlikumaks te muutute meie standardite äh, järgi, seda rohkem koostööd me teile pakume, see on täiesti rumal lähenemine ja see ei toimi, tõesti, see ei toiminud. meil oli võimalus pakkuda rohkem, äh, rohkema eest teistpidi, nutikam äh, poliitika, mida rohkem Euroopa Liit otsustab siduda sotsiaalmajandusliku arengumudeli Euroopa siseturu ja kõige muuga, seda rohkem pean ma ka partnerilt paluma järgida meie äh, väärtusi, õigusriigi põhimõtet ja nii edasi ja nii edasi ja siis olete täisväärtuslik partner. ja see oli teine rong, millest me maha jäime, nüüd oleme jõudnud kolmanda rongini ja peaaegu olen ka lõpetanud, kolmas rong on see, et niinimetatud rändekriis, mis oli sisuliselt Süüria põgenikekriis aga kriis jõudis ajalehtede esikülgedele, liikmesriigidel paluti reageerida, reageeriti Balkani konverentsil, Valletta konverentsil, öeldi väga palju ilusaid asju, öeldi, et kõik on väga oluline, aga probleem jäi täpselt selliseks, nagu see oli enne kui meil on partnerlusraamistik, ehk siis idee, et luuakse tõeline partnerlus, kahepoolne positiivne tegevuskava vastavalt ühenduse poliitikatele, seda tuleb nüüd teha ka praktikas, nüüd on mul meil kolmandale rongile võimalik jõuda ning loodame, et Euroopa sellest rongist maha ei jää. komisjon ja Euroopa välisteenistus peavad tegema tõelist koostööd ning on lauale toonud kõik instrumendid, mis vähegi võimalik selleks, et kasutada terviklikku lähenemist äh, iga kolmanda riigiga, meil on vaja poliitilist dialoogi, tehnilisi vahendeid, toetust, äh, terviklikku lähenemist ja just seda me praegu teemegi. mitte ainult äh, arenguabi kasutades, sellest ei piisaks mitte kunagi, aga paketti tuleb lisada ka sellised elemendid, mida saab pakkuda ainult Euroopa, mitte üks liikmesriik, näiteks avatud taevakokkulepe, erinevad poliitikad ja instrumendid Euroopa tasandil, kõik need tuleb koondada üheks tervikuks ning viimasena, aga mitte vähem olulisena Euroopa välisinvesteeringute kava, mis on ülioluline. kuna see on selliseks hoovaks, mis võimaldab Euroopa erainvesteeringuid, avalikke erainvesteeringuid nendesse riikidesse, kuna arenguabist kunagi ei piisaks selleks, et rände lähtepõhjused lahendada me peame aitama kolmandaid riike, kes soovivad eh, meie reeglite järgi mängida, selleks, et nad saaksid eh, jutumärkides täiskasvanuks eh, globaliseerunud maailmas ja siis on neil võimalik lahendada need probleemid, millega nad silmitsi seisavad, kaasa arvatud öö, oma suveräänsuse teostamine ning oma rahvale selle andmine, mida neil vaja on, selle asemel, et sundida neid põgenema nüüd ma lõpetaksingi, ma olen juba üsna palju rääkinud, kui on küsimusi, siis äh, võime neid hiljem arutada, võttes arvesse praegust olukorda, äh, Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumine ja Liibüa olukord, need on praegu väga prioriteetsed, aitäh! aitäh, väga kokkuvõtlik välisteenistuse poolt see oli üllatav, aga siiski väga huvitav küsimusi saab esitada siis, kui kõik kolm esinejat on kõnelenud, järgmine esineja on Arengukomisjoni kutsutud, eh, et ta räägiks meile arengukoostööst, proua Leila Bodau, kes on Caritas Euroopa poliitikaametnik. Yeah, first of all I would like to, to thank you for giving me the aitäh, esmalt soovin tänada, et andsite mulle võimaluse esindada kodanikuühiskonna arvamust sellel väga olulisel teemal. täna püüan äh, selgitada, miks meil on vaja rohkem äh, liikuvuse, inimeste liikuvuse põhist lähenemist kõigepealt mõne sõnaga Caritas Euroopast, me oleme Euroopa võrgustik, mis ühendab äh, neljakümmet üheksat Euroopa Caritase liiget, mis tegutsevad asüüli ja äh, rändevaldkonnas, humanitaarabi ning arengukoostööga samuti. rändepartnerlusraamistik algatati Euroopa Liidu pagulaskriisi valguses, seda peaks tegelikult nimetama Euroopa sisepoliitika või solidaarsuskriisiks tegelikult, solidaarsuskriis ka kolmandate riikidega seoses, meenutan et, et kaheksakümmend viis protsenti maailma pagulastest Äh, neid võõrustatakse arenguriikides, kui me vaatame näiteks Jordaaniat, üks inimene kuuest äh, seal on põgenik. selles kontekstis, kus kolmandad riigid teevad juba üsna palju selleks, et aidata pagulasi ja rändajaid, siis Euroopa Liidus äh, pagulashirm on viinud selleni, et poliitikakujundajad püüavad suurendada koostööd kolmandate riikidega, transiit- ja lähteriikidega, selleks, et rändehalduses koostööd teha peamiselt selleks, et ennetada Euroopa poole teel olevaid rändevoogusid. partnerlusraamistik, nagu ma juba varem ütlesin, on dialoog, partnerlus äh, peamiste transiit- ja lähteriikidega ning soovitakse saavutada lühiajalisi ja pikaajalisi rände eesmärke. praktikas me aga näeme, et peamine äh, eesmärk Euroopa Liidu poliitika kujundajate jaoks on suurendada tagasisaatmise tagasivõtmislepingute rakendamist. Niger, Nigeeria, Mali, Senegal ja Etioopia olid peamised fookusriigid alguses. järgmine slaid, palun. partnerlusraamistik äh, tõi kaasa mõned väljakutsed ja küsimused vabaühenduste perspektiivist. esiteks, julgeolek ja Euroopa Liidu rändealane sisepoliitika domineerivad selles partnerluses. see tähendab, et enamik meetmeid on suunatud piirikontrolli tugevdamisele, rändevoogude pidurdamisele ja tagasisaatmiste suurendamisele. see on lühiajaline perspektiiv, eesmärgiks on äh, Äh, tegeleda inimeste hirmudega ja antakse võimalus meedial, meedias näidata, et rändevood on peatatud, aga eiratakse fakti, et kui äh, üks rändetee pannakse kinni, kasutatakse teisi, sageli ohtlikumaid ning see annab ainult äh, vett inimkaubitsejate veskile. teiseks, Aafrika riikide, partnerriikide huvid jäävad enamasti selles partnerluses kõrvale mul oli väga hea meel kuulda eelnevalt juba, et Euroopa Liit on midagi lauale toonud ka Aafrika riikide jaoks, et nad sooviksid koostööd teha. praegu ei võeta nende huvisid arvesse, paljudel neist ei ole mingit huvi äh, rändeprobleemidega tegeleda, kuna kui me võtame näiteks Senegali, enam kui kolmteist protsenti selle SKP-st tuleb just sellest, mida saadavad riiki tagasi äh, välisriikidest rändajad. seega tuleb äh, lauale tuua ka seaduslikud ja ohutud äh, rändevõimalused inimestel liikuda Euroopa Liitu, näiteks viisarežiimi lihtsustamine või töölubade kava. mitmed eksperdid on tõstatanud ka küsimuse, mil määral äh, on tegemist siis tõelise partnerlusega kahe partneri vahel, kes on omavahel võrdsed. järgmine slaid, palun. arengukoostööd kasutatakse partnerluses hoovana, püütakse meelitada partnerriike tegema koostööd vastavalt Euroopa Liidu poliitikatele, seda on selgelt öeldud mitmes dokumendis, kasutatakse positiivseid ja negatiivseid stiimuleid koos selleks, et kolmandad riigid soo-, koostööd teeksid Euroopa Liidu poliitikatega ning nendele, kes koostööd ei tee, on ette nähtud sanktsioonid. alustatakse eeldusest, et arenguabiga on võimalik ränne peatada ja parandad, paremad majanduslikud võimalused rände peatavad. mitmed teadustööd on aga näidanud, et tegelikult on olukord vastupidine kui inimestel on rohkem, paremad võimalused, siis soovivad nad rännata ning suurendada veelgi oma sissetulekut. ning arenguabi hoovana kasutamise risk on ka see, et vaesemad riigid, mis ei ole Euroopa Liidu julgeolekupoliitikas strateegilise tähtsusega, jäetakse kõrvale arenguabi koostööst veel üks problemaatiline element meie arust on see, et inimõigusi ei peeta partnerluses prioriteediks, partnerlepingud läbi, räägitakse läbi riikidega, millel on kaheldav äh, suhtumine inimõigustesse ning puudub ka järelevalvemehhanism partnerluses. näiteks Liibüaga tehtav koostöö on üks ilmsemaid probleemsemaid juhtumeid Tuneesia näidet äh, tuuakse selle, äh, tuuakse näitena heast koostööst, aga ka seda tuleb vaadata õiges valguses, kui me vaatame pikaajalist lähenemist, siis mõned piirkonna eksperdid on tõstatanud küsimuse selles osas, et keskendumine Nigeri rändehaldusele võib luua ebastabiilsema olukorra piirkonnas ja kuna puuduvad tõsiseltvõetavad majanduslikud alternatiivid, eriti just noortele, on riskiks, et nad kriminaalsete organisatsioonide mõju alla satuvad. koostöö abil, koostöö puudumisel luuakse Äh, kõrbes äh, keerulisemad ja ohtlikumad rändajateed. lõpetuseks, üks suurimaid probleeme partnerluses on see, et lähenemine keskendub peamiselt julgeoleku ja tagasisaatmispoliitikule ning riskitakse vähendada Euroopa Liidu võimekust ja usutavust oma väärtuste ja inimõiguste edendamisel globaalses maailmas. seda kinnitab ka komisjoni DigiDevco raport, nimelt ini-, mõju, äh, Euroopa Liidu mõju inimõiguste edendamisel selliste partnerluste kaudu väheneb lühiajaline perspektiiv, kui me keskendume ainult julgeoleku lähenemisele, ja püüame rännet peatada, mitte seda leevendada, sellega riskime suhete rikkumisega pik-, kolmandate riikidega pikaajalises perspektiivis. seetõttu on vaja rohkem tasakaalu sellistes partnerlustes ja Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid peavad olema valmis sellisesse tasakaalu tooma ka mingisuguse positiivse elemendi partnerriikide jaoks, mis oleks seotud ohutu ja seadusliku rändega teoorias peaks selline võimalus olema partnerlusraamistikus, aga praktikas me seda ei näe. lõpetuseks, mis puudutab soovitusi, tuleks edendada kestliku arengu eesmärki kümme punkt seitse, äh, hõlbustada ohutut ja seaduslikku rännet äh, töölubade kaudu, viisarežiimi lihtsustamise kaudu, tudengiviisade kaudu see tähendab, et tuleb kaitsta ka arenguabi tingimuslikkuse eest ning tuleb kinni pidada Lissaboni lepingu artiklist kakssada kaheksa, mis ütleb, et arenguabi tuleb kasutada peamiselt vaesusevastaseks võitluseks tähendab ka seda, et inimõigusi peab kaitsma, inimõigused peavad olema tagatud äh, kolmandate riikidega kokku lepitud partnerlustes, samuti peab olema paigas selleks äh, kindel järelevalvemehhanism. samuti tuleb äh, tagada, et koostöö kolmanda riigiga ei tähenda seda, et vähen-, väheneb Euroopa Liidu juriidiline vastutus rände haldamises on ka oluline, et Euroopa Liidu Parlamendi saadikud äh, tegeleksid järelevalvega pa nende partnerluste üle ning poliitikutena, rahvasaadikutena on teil ka kohustus suurendada teadlikkust inimeste seas, mida ränne tegelikult tähendab see, et enamik poliitikaid on seotud äh, negatiivse suhtumisega rändesse, julgeolekusse, rändevoogude pidurdamisse, see on seotud ka sellega, et inimesed ei tea, mis ränne tegelikult on, inimesed kannavad rännet, äh, nad ei tea, miks inimesed rändavad, on oluline, et edendataks ka positiivsemat rände äh, nägemust rändest, aitäh! suur tänu ja viimane selles paneelis kõneleja on direktor Violetta Moreno Laks, kes on assotsieerunud professor ja vanemlektor Londoni Queen Mary ülikoolis. palun. suur tänu, härra esimees. kui lubate, siis äh, ma äh, räägiksin teile äh, rändepartnerlusraamistikust ja, ja tema piirangutest. see raamistik, nii nagu komisjoni äh, ametnik ütles, on uus ähm, vorm Euroopa Liidu välissuheteks. see pakett, lähenemine, nii nagu ütles äh, ka välisteenistuse kolleeg, ja ma tahaksin rääkida siis selle asja kirjatähest vaimust, äh, praktikast ja tasakaalust, mis seni on saavutatud ja lähtun ka natukene sellest, mida kolleegid juba ütlesid enne siin mind vastavalt komisjoni ettepanekule, mis pakub siis välja selle raamistiku, nii nagu äh, globaalne lähenemine rändele ja mobiilsusele keskendub äh, kolmandate riikidega paremale rände juhtimisele ja kõikehõlmavatele partnerlustele, demokratiseerimine ja jätkusuutlik areng on tingimuste äh, eesmärkide seas nii päritolu kui ka transiidiriikides ja keskendutakse siis ligitõmbe ja eemaletõuke faktoritele ja see raamistik keskendub ka lühiajalistele tegevustele selleks, et hallata rännet, võidelda äh, sala-, äh, inimestega kaubitsemise ja, ja veo vastu. nüüd, mis, see puudutas siis selle ettepaneku kirjatähte, aga vaim, erinevalt sellest globaalsest lähenemist rändele ja liikuvusele vastavalt äh, juunikuust kaks tuhat kuusteist tulnud nõukogu järeldustele, on see raamistik äh, selgelt ja avalikult keskendunud ebaseadusliku rände takistamisele, ma tsiteerin sellest tekstist. kui see eesmärk saavutatakse, siis seda praktiliselt igasuguste meetmetega läbi äh, siis ajutiste lahenduste, oodates siis neid tagasivõtulepinguid ja kasutatakse ära kõiki tõhusaid äh, motivaatorit või tingimuslikult seda kas siis kaubandus- või arengupoliitika läbi, vaatamata sellele, mis on nende poliitikate esialgne eesmärk olnud, nii nagu Karitasi kolleeg ütles. ja siis äh, üritatakse leida sünergiaid ja seda ma rõhutan, liikmesriikide suhetes konkreetsete partneritega, näiteks Türgi või Liibüa, äh, olenemata sellest, millised need on inimõiguste olukorrad nendes riikides või üldine olukord majanduspoliitiline nendes riikides. milline on olnud praktika? mida see raam, raamistik on siis tähendanud koha peal? peaasjalikult on keskendunud Kesk-Vahemere piirkonnale vähemalt äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta suve rändekriisist alates, on see viinud terve rea tegevusteni, mis tõlgendavad äh, nõukogu järelduste vaimu siis praktikasse ressursid, EUNAFOR, Medi, Sofia, Triton pluss ja EUBAM operatsioon, Liibüa missioon siis, need vahendid on mobiliseeritud selleks, et Liibüa suudaks tagasi lükata soovimatuid rändevooge. üle saja miljoni euro on Aafrika usaldusfondist ja ka mujalt suunatud selleks, et Liibüa rannikuvalvet koolitada, parandada tingimusi kinnipidamiskeskustes ja kontrollida siis äh, riigi lõunapiiri, mis avaneb äh, Sahara kõrbesse. nii äh, poliitiliselt kui ka majanduslikult on rahastatud, käitumiskoodeks võeti vastu sellel suvel, nüüd päästeoperatsioonid on muutunud tänu sellele raskemaks, Liibüa valitsusega seatud, seotud kokkulepe ja äh, paramilitaristidega sõlmitud kokkulepe, kes peaasjalikult väljendavad inimkaubitsemist ja salavedu, on tegelikult kõik aidanud kaasa selle raamistiku peamise eesmärgi saavutamiseks. nüüd äh, rändajate jaoks on see koordineeritud sekkumine tähendanud seda, et nad on kinni jäänud pantvangi äh, tingimustesse, mis on täiesti väljakannatamatud vägistamised, orjastamine ja nii edasi Äh, siin on üks video, mida ma kahjuli, kahjuks tehnilistel põhjustel näidata ei saa. selle link on siin üleval, siin slaidil, palun vaadake ise seda. siin on näha, kuidas Itaalia rannikuvalve, Itaalia mereväeüksused ja keskus Roomas äh, äh, on läbi viinud nii-öelda tagasitõmbamise, tagasitoomise missiooni Liibüa Äh, viib neid läbi Itaalia soovil või siis käsul ja kuivõrd Liibüa ei ole oma päästetsooni veel välja kuulutanud, kuivõrd nendel ei ole mitte mingisugust merepääste koordineerimiskeskust või mingisugust suutlikkust päästeoperatsioone läbi viia, ei äh, saa teda pidada ka äh, Vahemere keskosas tagasi toodud inimeste jaoks sobivaks kohaks vastavalt äh, merekonventsioonidele. Itaalia võimude äh, seosed, kes tegutsevad Euroopa Liidu toetusel, ilma selleta vähemalt, et Euroopa Liit oleks tema tegevuse otseselt hukka mõistnud või liikmesriigid, need otsesed äh, seosed siis Itaalia ja Liibüa ranniku vahel ja need ühised sekkumised viitavad sellele, et Itaalia või siis Euroopa Liit on otseselt seotud tegevusega, mis panevad rändajad tõesti väärkohtle-, teevad nendest väärkohtlemise ohvrid, viies inimesed tagasi Liibüa territooriumile ja Liibüa vastutab igasuguse vägivalla eest, see, see vastavalt tagasisaatmispõhimõttele. riikide vastutus vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja vastavalt tavaõigusele ja Strasbourg, Strasbourgi inimõiguste kohtu tõlgenduse kohaselt Hearsi ja ND ja NT eh, kohtulahendites viitab just nimelt eh, ka sellele. nüüd eh, selle raamistiku tasakaal seega on täiesti paigast ära, tingimuslikkuse element, mis on sisse kirjutatud sellesse skeemi, muudab arengupoliitika iseloomu ja tegelikult kasutatakse vaesuse ja demokraat-, vaesuse vähendamise ja demokraatia vahendeid hoopis rändevoogude haldamiseks. teiseks on mitteametlikuks muutunud välissuhted, igasugused tehingud, vastastikuse mõõikuse memorandumid ja teised sellised korraldused, mis on raamistiku osa. ehk need lepped või kõikehõlmavad lepingud või paketid, mida Euroopa on sõlminud Liibüaga või kokku leppinud nendega või teiste riikidega on läinud täiesti demokraatliku kontrolli alt välja. Euroopa Liidul ei ole mitte mingisugust kaasarääkimisõigust nendes lepingutes ja seega artikkel kakssada kuusteist Euroopa Liidu asutamise lepingust on põhimõtteliselt vaigistatud kolmandaks ei ole ka mitte mingisugust võimalust tõhusalt seirata seda, kuidas raha ja vahendeid on kasutatud selleks, et tagada äh, olulised rahalised vahend, kuidas tagada see, et need vahendid, mis on saadetud, tõesti on läinud inimõiguste rikkumise juhtumite leevendamisele või eh, kaubitsemise võrgustike eh, lammutamisele või millele. ja seega eh, õiguslikud kohustused lisaks sellele on nii-öelda muudetud pehmeteks väärtusteks ja see tähendab seda, et õigusriigi põhimõtteid rikutakse sealhulgas tõhusa hüvitise põhimõtet rikutakse, hea juhtimistava ja turvaklauslite osas on väga suured puudujäägid, ei ole tegelikult mitte midagi, mis toetaks neid uutes instrumentides, mis toetaks õigusriigi põhimõtet ja see viib äh, valikulise kohtumõistmiseni, äh, inimesed võtavad endale vabadusi ja see viib õiguste rikkumiseni. mina arvan, et tuleks tagasi pöörduda Euroopa välis- poliitikat reguleerinud õiguse juurde ja nende põhimõtte juurde, mis on olnud Euroopa Liidu enda loomise aluseks, nii nagu on kirjas artiklis kakskümmend üks. see oleks palju parem investeering, see tooks tagasi demokraatia, õigusriigi ja inimõigused ei oleks enam nähtamatud, inimväärikus, võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtted saaksid jällegi kehtima, nii nagu ka ÜRO harta ja rahvusvaheline õigus, nii nagu ka sätted seda eeldavad. suur tänu tähelepanu eest kui teid huvitab meie analüüs täies mahus, siis äh, palun vaadake nende linkide alt seda. ma olen mõned koopiad äh, ka kaasa toonud Liibüa sekretäriaadist, võite neid paluda ja, ja siis te need ka saate. suur tänu! ja nüüd saavad sõna kohe meie saadikud, kaks-kolm minutit kõneaega. ma saan aru, et kõik tahavad rääkida, nii et kaks-kolm minutit võib-olla on kohane ja alustagem proua Sofi Intveldist. suur tänu, ma teen väga lühidalt, sellepärast et enamus nendest asjadest, mis ma tahtsin öelda, on äh, prouad äh, Baudeux ja Moreno Laks juba ära öelnud, minu meelest te olete tõesti perfektselt paljastanud selle, milline on tegelik olukord ja teen ainult ühe lisanduse. meie mälu on lühike ja kui inimesed nüüd arvavad, et on hea sõlmida selliseid tehinguid Liibüaga ja sinna raha saata, siis ei ole midagi uut, korra on see juba tehtud kümnend tagasi, kui Berlusconi Euroopa Komisjoniga võib-olla sõlmis komisjoniga ka selli-, eh, Liibüaga ka üsna kehva lepingu. ma arvan, et see küsimus, mille me meie, härra esimees, peame endale esitama, on see, et kuidas meie kavatseme mingisugust eh, tõsist järelevalvet korraldada, eile ma olin meeleheitel, täna ka iga kord räägime me nendest samadest asjadest, me oleme jahmunud, leiame, et see kõik on röögatu, aga mida me teeme Euroopa Parlamendina? kas me tõesti kasutame kõiki oma vahendeid, oma jõudu selleks, meie eelarve jõudu näiteks, et midagi muuta, eelarve kontrolli pädevust selleks ära? ja kuidas me tagame, et et liikmesriigid peaksid kinni äh, lepingutest ja et peetaks kinni ühtsest Euroopa varjupaiga süsteemi põhimõtetest, selle asemel, et nad üritavad kogu aeg mööda minna lepingutes üht või teistpidi. tegelikult sellega on ju tegemist, ma olen valmis seda ütlema äh, ja mul on kahju seda tõdeda, aga nii see on kõik need lepingud põhimõtteliselt äh, on sõlmitud äh, väljaspool lepingute konteksti. meil on äh, õiguslikud instrumendid ju ometigi olemas, liikmesriigid ei ole valmis neid kasutama, keelduvad nende kasutamisest ja leiavad igasuguseid äh, viise, kuidas sellest kõigest eemale hiilida. ja härra esimees, mina tahaksin teada teie käest, millised on meie võimalused, kuidas me kavatseme oma pädevust kasutada selleks, et tagada see, et need asjad oleksid korralikult reguleeritud ja et äh, oleks võimalik kogu see asi tuua siiski lepingute alla tagasi. suur tänu, Barbara Spinelli! suur tänu meie paneeli liikmetele ja konkreetselt äh, tahaksin ma tänada Violeta Moreno Laksi ja proua Bordeaux, äh, vabandust, Bordeaux Caritasest. tõesti väga informeeriv oli see, mida te meile ütlesite. mina tuleksin korraks äh, selle teema juurde, et äh, milline võiks olla edukas välispoliitika, härra Gabrici üritas äh, meile sellest rääkida oma ettekandes. mulle tundub, et tagasisaatmispoliitika põhimõtteliselt ja naabruspoliitika vabandust, et naabruspoliitika, Euroopa Liidu naabruspoliitika on tegelikult kujunenud tagasisaatmispoliitikaks ja kui sellest ei ole mitte mingisugust kasu, me näeme, et nad, nendest ei ole mingit kasu, miks? sest need on poliitikad, mis põhimõtteliselt oma iseloomult on neokolonialistlikud, põhimõtteliselt ehitame müüri ette inimestele, jätame nad karpi sinna, kus nad elavad ja tegelikult selle sammuga mõistame nad surma nii et ma arvan, et äh, see fraas, mida kasutasite teie, härra Gabrici, et äh, need äh, kogukonnad peaksid saama täiskasvanuks, mida see tähendab, kas me siis ütleme, et need inimesed on lapsed või tõesti väga neokolonialistlik lähenemine, puhas ja selge. ja kui me vaatame Euroopat ja meie välispoliitikaid, Euroopa ja, ja, ja siis võrdleme seda ÜRO inimõiguste konventsiooni ja teiste rahvusvaheliste konventsioonidega, siis äh, on ju näha, et meie poliitikat on rahvusvahelised organisatsioonid väga erinevalt äh, kommenteerinud, näiteks kokkulepet Liibüaga. ja igasugused äh, teised organisatsioonid me oleme jätnud nad kuulda võtmata, me oleme rakendanud poliitikat, mis läheb vastu rahvusvaheliste organisatsioonide seisukohtadele osa meie arengueelarvest on suunatud äh, inimeste äh, Aafrikas vanglates kinnihoidmisele, ütleme selle otse siis välja. Aafrikas saadakse väga hästi aru, et just seda poliitikat äh, ongi äh, me nüüd, olemegi me nüüd rakendanud, see on seesama poliitika, mida fašistlik Itaalia rahvaste liiga äh, ajal ka Lüübia suunas kasutas. Bodil, palun. suur tänu, härra esimees, ka minul oli väga palju küsimusi härra Gabritšile esitada aga kaks järgnevat kõnelejat tegelikult kõigele sellele juba viitasid ja tuleksin tagasi korraks selle juurde, millest nad rääkisid mina arvan, et meie probleemiks on see, et meie liikmesriigid kõik ei võta pagulasi vastu ja, ja kõikide piiridele pagulasi ei jõua. Jordaanias praegu olevatest inimesest äh, üks viiest on pagulane, Liibüas vist on isegi see protsent suurem, Euroopas palju-palju väiksem ja tegelikult selles see probleem ongi, me ei näita üles solidaarsust teineteisega ega ka nende inimestega, kes siia on tulnud ja te rääkisite holistlikust ja öö, äh, olukorrale sobivast lahendusest, aga milline see holistlik öö, äh, ja ja see olukorra jaoks eraldi välja töötatud poliitika siis on, see on hoopis teist nägu kui need ilusad sõnad, mida komisjon räägib. teinekord on tõesti nii, et komisjon räägib ilusat juttu, aga tegelikkuseks on see, millest rääkisid kaks äh, viimast kõnelejat, et tegelikult keskendutakse ainult sellele, kuidas inimesed siit eemal hoida ja tuleksin tagasi ühe põhilise küsimuse juurde, selle jah, e, inimesed tulevad siia praegu nende viiside läbi ju tegelikult legaalselt äh,, härra Kabritši rääkis legaalsetest viisidest, inimesed, kes tulevad sõjapiirkondadest, aga tuleb ju ka teisi inimesi majanduslikel põhjustel. rääkisime Haljas hiljuti sinise kaardi äh, direktiivist ja süsteemist, aga see on kõrge, et see on ähm, oskustööjõule. aga väga palju on inimesi siin tööl, nagu me teame, vastavalt tagasi saadud raha põhjal, kes ei ole ähm, oskustöölised, sugugi mitte, meil on vaja legaalseid viisi kõikide jaoks, kõikide ränn-, sisserändajate jaoks ja me peame üles näitama suuremat solidaarsust ka teineteisega, aitäh! suur tänu, proua Veržia. suur tänu, härra esimees. ja suur tänu äh, ka meie kõnelejatele. juba väga palju on ära öeldud üks asi, millega ma olen väga nõus ja millega kõik peavad tähelepanu pöörama, kui me sellest teemast räägime. nimelt äh, te rääkisite et äh, meil on äh, vale arvamus sellest olukorrast, me peame tõesti arvudest äh, parema ülevaate saama, me peame leidma holistliku lähenemise ja me peame võtma, suutma kontrolli alla saama kogu rände Euroopa Liidu suunas ja et me ei keskenduks mitte ainult ebaseaduslikule rändele ja peame selle all siis üldse rännet ma arvan, et see on see prisma, mille läbi tuleb asjadele vaadata, sest kui me seda ei tee, siis äh, me lahendame neid asju väga halvasti. mis on täna su-, mis on äh, rändeteljed, ebaseadlik äh, immigratsioon, need inimesed, kes tulevad riikidest, kellega meil ei ole lepingut, see ei tähenda ju ometigi seda, et et ne-, et see ränne oleks väike, ei eile äh, me rääkisime sellest, millised on olnud tulemused, kurb. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli meil neli valikut ja te seda, sellest te ka rääkisite oma ettepannes. kui me vaatame, kuidas asjad praegu edasi liiguvad, siis äh, tegelikult äh, me keskendume ainult repressiivsetele meetmetele, piirikontroll, seal on edasiminekut näha ja tagasisaatmise osas ka Äh, ma ka siin kari-, joonistan teatava karikatuuri ära, aga Bridži te ise ka ütlesite, et te teete sedasama, seda tasakaalu tõesti ei ole, ei ole kusagil näha. ja ma tõesti arvan, et niikaua, kuni seda tasakaalu ei ole, lubame me tegelikult äh, seda, et äh, need kaubitsejad saavad äri hoida elus. eile oli Prantsuse ajakirjanduses lugeda, et nüüd veetakse inimesi juba Türgist Itaaliasse kuue tuhande euro eest koht kuus tuhat eurot. Nende inimeste jaoks, kellel ei ole mitte midagi enam ja teised lähevad üle teist marsruuti läbi Alžeeria ehk läbi äh, kõrve, mis on järjest ohtlikumaks muutunud ja mida me ütleme siis, meil on järjest rohkem ja rohkem inimesi, vabandust, rohkem ja rohkem uudiseid selle kohta, et Vahemerel hukkub täna vähem inimesi kui Sahara kõrbes, mida me ka ütleme nendele inimestele, me, kas me viime oma poliitika veelgi lõuna poole, sel, sellest ei ole mitte mingisugust kasu. mul on mõned konkreetsed küsimused ma tõesti tahan, et me räägiksime Liibüast ja Liibüa-suunalisest poliitikast. ma käisin Tuneesias koos esimehega septembrikuus ja me nägime väga hästi, milline on selle poliitika reaalsus. sellest poliitikast ei ole mingit kasu. jah, öeldi, et nendest rahadest on siin ja seal võib-olla kasu, aga kokkuvõttes see poliitika ei ole edukas olnud ja rääkige äh, mulle, kuidas sellest poliitikast peab siis saama täiskasvanud poliitika, kuidas sellest kujundada tõeline partnerluspoliitika, kuidas see praegu tõesti vastab kohaliku elanikkonna vajadustele kuidas kujundada välja selline poliitika Euroopa poolt, mis maksaks kohaliku rahva vajadustele olukorras, kus meil on priviligeeritud suhted äh, diktaatoritega, ütlen selle otsa välja, ja ma lihtsalt ei saa aru, kuidas me suudame välja kannatada seda, mis näiteks toimus Gaboniga. me peame tõesti juurutama tegeliku liikuvuspoliitika ja see on Euroopa Liidu vastutusalas. kui me tahame seda globaalset äh, rände äh, kokkulepet saavutada, mida me praegu siin ette valmistame, sest et muidu äh, Äh, me lihtsalt kobame pimedusest kogu aeg ja tulem-, kolmandikul maailma rahvastikul on õigus liikuvusele, kui te vaatate definitsioone ÜRO järgi, kõikidel inimestel on maailmas äh, õigused mitte ainult ühel kolmandikul ja Euroopa, kui ta tahab oma väärtusi kaitsta, peab ka sellest väärtusest lähtuma. suur tänu! Elis Schlein veel, kas, kas on keegi veel, kes soovib sõna? Neid on palju, neid inimesi. härra Jüpsis vabandab, tema nimekiri ei olnud täiulis, täielik. ma olin Björk loomulikult. ma olin Björk kõigepealt ja siis Elis Lain uh,. Thank you very much uh.... aitäh. suur tänu meie külalistele siin Karitase esindaja proua Moreno Laks, teie ettekanne oli väga selge, erinevalt muudest allikatest, ehk siis, et see partnerlus tegelikult äh, moonutab äh, selle sõna tähendust. partnerluse all mõistame me ikkagi midagi muud kui Euroopa Liidu sisehuvid on partnerluse keskmes, ja nende põhjal räägitakse läbi väga kitsalt, pidades silmas ainult rändevoogude piirda, piiramist, siis oleme me väga libedal teel. ja minu arvates ka välisteenistuse esindaja öö, äh, äh, sõnavõtt oli ka šokeeriv, kui ta ütles, et Aafrika valitsused peaksid olema äh, täiskasvanuks saama see on šokeeriv, ka kolleegid äh, ko-, kommenteerisid seda, see on tõesti neokoloniaalne keelekasutus. me Aafrikas juba ükskord tõmbasime piirid maha, kas me nüüd teeme seda uuesti? me peaksime nüüd ikkagi järele mõtlema, vaatama omaenda ajalugu ning mõtlema, milline peaks olema tõeline partnerlus me peame tagasi tulema inimõiguste ning õigusriigi teema juurde ka oma suhetes kolmandate riikidega ning selge on see, et praegu asi nii ei ole. seega mõnes mõttes nõustun sellega, mida Sofi Intvelt ütles, millised oleks meiepoolsed meetmed, parlamendil on ju oma kontrollipädevus, mida me peaksime ära kasutama. me peaksime ka üritama peatada äh, Äh, Aafrika usaldusfondist äh, rahastamise ning tegelema ka edasise militariseerimisega, see peaks olema ka osa meie suhetest kolmandate riikidega. niisiis, meil on siin ka oma tööpõld äh, ees, mida peaksime ka pärast tänast tõsiselt võtma. aitäh, Elis Stein, palun! aitäh, härra esimees! suur tänu ettekannete eest, ma nõustun suure osaga sellest, mida proua Moreno Laks ja proua Bodo ütlesid. aitäh, et te meelde tuletasite et, et kaheksakümmend kuus protsenti pagulastest öö, asuvad arengumaades. kui vaadata seda, mida Itaalia on teinud, siis ka Euroopa Nõukogu saatis neile eraldi kirja kuuendal novembril hukkusid kuus migranti, kaasa arvatud nelja-aastane poiss sellel ajal, kui Liibüa äh, rannavalve takistas Sea-Watchil äh, päästeoperatsiooni läbi viia. eile üritasid sekkuda laevad, et päästa inimesi merelt. Liibüa rannavalvel kulus neli tundi, et sekkuda ka mis puudutab partnerlusraamistikku, siis võttes arvesse, mida te ütlesite, äh, tuleb tunnistada, et parlament on täiesti kõrvale lükatud. võib näha, et komisjoni ja nõukogu äh, meetmed äh, on suunatud meie kogu vastutuse välismaailma peale panemisega, näiteks Aafrika riikidega ja partnerluslepe ning Türgiga sõlmitud lepe ka ühises varjupaigasüsteemis on nüüd see vastuvõetamatuse kontroll öö, sisse kirjutatud komisjoni poolt. mina juhin rändetöörühma arengukomisjonis ning korduvalt oleme me väljendanud oma muret peamiselt kahe aspekti üle, mida te mainisite. piirivalve tingimuslikkuse teema on vastuvõetamatu, see on vastuolus ka kahesaja teise, kahesaja kaheksanda artikliga aluslepingust. meie eesmärk peab olema vaesuse väljajuurimine, aga Liibüa ja Nigeri äh, vastane poliitika äh, ei tegele mitte vaesusevastase võitluse, vaid piirivalvega. seega võib näha, et arenguraha suunatakse piirikontrolli ja see ei ole õige lähenemine. teine aspekt. oma tegevuses äh, on meil oht, et me lükkame Aafrika partnerid endast äh, eemale teiste äh, jõudude sülle, seda võis näha ka, mis juhtus Abidžaanis. ning selline lähenemine ei ole mitte ainult ebaefektiivne, vaid võib muuta olukorra ka hullemaks. kui me üritame äh, peatada väikest osa äh, Aafrika rändest, mis on regioonisisene, me äh, äh, pärsime me ka Aafrika majandusarengut, mis suuresti põhineb vabal liikumisel. niisiis me peaksime sellised poliitilised meetmed koheselt peatama, aitäh. aitäh, Birgit Sipper, palun. aitäh, härra esimees võib-olla erinevalt mõnedest kolleegidest tahaksin ma tänada kõiki kolme kõnelejat, sest ma võib-olla ei ole kõigega nõus, mida te ütlesite, aga ma mõistsin, et kõik kolm kõnelejat selgitasid, et kui me keskendume ainult oma piiride sulgemisele ja tagasisaatmistele, siis sellest ei, ei piisa. sajandeid on ju ränne toimunud erineval moel, erinevatel põhjustel ning me ei saa seda lihtsalt peatada. kui me üritame seda peatada oma piiride sulgemisega või sellega, et me paneme selle kohustuse välismaailma kaela, siis me lihtsalt tõstame rände hinda ning ma ei räägi siin rahast, mida makstakse inimkaubitsejatele, vaid sellest, et inimkaubitsejad kasutavad järjest vägivaldsemaid meetodeid ning rändeteed muutuvad järjest ohtlikumaks. kui me keskendume ainult piiride sulgemisele ning tagasisaatmisele ning kasutame arenguabi selleks, et avaldada survet liikmesriikidele, siis me kaotame selle austuse, mida Euroopa Liit praegu naudib üle maailma meid ei austata enam tugeva maailmajaona, maailmajaona, kus austatakse privaatsust, inimõigusi iga kodaniku jaoks. kui me keskendume ainult enda kodanikele ning me ei soovi teisi toetada, siis ei jõua me kuskile. partnerluses ei räägi me ainult rahast, seda mainisid kõik kolm kõnelejat, me peame leidma viise, kuidas eh, tagada ka seaduslik ränne nende riikide puhul, näiteks viisarežiimi liberaliseerimine, eh, töölubade eh, seaduslik andmine ning kui rääkida nüüd riigist, mida ma kõige paremini tean, siis üllatav on see, et praeguses olukorras mõned öö, inimesed lähevad öö, Äh, Hiinasse, äh, et äh, leida sealt töötajaid, selle asemel, et keskenduda Aafrikale. minu küsimus on, kuidas avaldada rohkem survet oma liikmesriikidele, et nad jagaksid meie seisukohti ning kuidas paika panna õiged sammud? kuidas avaldada survet liikmesriikidele? selle asemel, et öelda, et kõik on väga keeruline, peaksime me äh, tegutsema julgemalt ning isiklikult võin ma öelda, et sellel ajal, kui me lihtsalt istume ja vaatame, mis juhtub ning ei tee mitte midagi, on minu meelest kõik meie valitsused eranditult on liiga nõrgad. Nad ei ole tugevad valitsused, nad ei tegele selle väljakutsega Äh, kodanikele ütlemine, et jah, see on tõsine väljakutse, ei ole lihtne, et meil, äh, me töötame lahenduste leidmise kallal, palun usaldage meid, me astume õigeid samme ning saame selle olukorra kontrolli alla. valitsused seda ei tee, nad lihtsalt üritavad äh, need probleemid Euroopast väljapoole lükata, seega meil on vaja rohkem Euroopat ning rohkem vastutust ka Euroopa Liidu ning liikmesriikide poolt välistegevuses aitäh ning proua Winberg viimasena. Er aitäh, härra esimees. suur tänu kõnelejatele, kes väga huvitavalt kirjeldasid olukorda. esimene asi, mis meelde tuleb, on tagasisaatmise küsimus. see on väga oluline teema Rootsi-suguse riigi jaoks, meil on umbes kaheksa tuhat inimest, kes tuleks tagasi saata. kaheksakümmend tuhat inimest, kes tuleks tagasi saata. siin räägitakse, et me oleme vastu sunnitud tagasisaatmisele, aga mida me peaksime siis tegema? meil on olukord, kus inimestelt on palutud lahkuda üks kord, kaks korda, kolm korda ning Rootsi seadused ütlevad, et inimesi võib sundida lahkuma. ning see süsteem toimib, loodetavasti jõuame me nende viie riigiga eh, heale kokkuleppele tagasisaatmise küsimuses. ning see, mida te rääkisite pagulaste poolt saadetavast, koju saadetavast rahast eh, ning mainisite kolmeteist protsenti. ma nägin dokumentaalfilmi Rootsis, kus näidati neid inimesi, nende peresid, eh, kes saadavad oma poja korduvalt Euroopasse, et too peret üles, üleval peaks. Nad äh, soovivad elus hakkama saada, naabrid on ka seda teinud, niisiis need on sageli noored mehed, kes üritavad Euroopasse tulla sageli, äh, äh, vaadatakse nende taotlusi väga kaua aega läbi, nad töötavad ebaseaduslikult mustal turul, et saata raha koju niisiis, siin tuleb äh, vaadata asja erinevatest aspektidest. Te räägite siin palju äh, seaduslikest rändeteedest, aga iga liikmesriik peaks ise otsustama, kas nad soovivad leppida kvoodiga või mitte. kas te arvate, et ebaseaduslik ränne lõpeb lihtsalt sellepärast, äh, et meil on seaduslikud rändeteed? kui inimene maksab kuus tuhat eurot, et saada öö, laevaga öö, Küprosele või Itaaliasse, ega see ei peatu lihtsalt sellepärast, et meil on seaduslikud rändeteed olemas. aitäh! kuulame ära nüüd meie paneelkõnelejad, esimesena härra Gavritši. First of all I would like to say that I also agree with the other speakers. kõigepealt tahaksin öelda, et nõustun ka teiste kõnelejatega. üks väike märkus öö, veel, et mis siin öeldi, on täiesti tõsi, aga seda tuleb vaadata suure pildi kontekstist, sest need on kõik osad tervikpildist. kui tohib, siis tuleksin tagasi Tampere tippkohtumise juurde üheksakümne üheksandal aastal. see oli esimene äh, tippkohtumine Euroopa Liidus äh, äh, rändeteemadel pärast Amsterdami lepingut esimene Antonio Vitorino, Portugali volinik, tegeles õigus- ja siseküsimustega, siin on küll palju noori inimesi, kes teda ei mäleta, aga mina mäletan teda, sest ma olin ta pressiesindaja ning koostasin tema pressiavaldusi ning pressiavaldustes rääkisime me ühisest Euroopa varjupaigasüsteemist, kuhu ilma milleta jõuame kuskile. teiseks, seda tuleb teha solidaarsuses kõikide liikmesriikide vahel, kaasa arvatud piirikontroll ja nii edasi, selleks, et kontrollida ka neid, kes tulevad siia ebaseaduslikult, olgu nad põgenikud või mitte, hotspotides või mujal, igatahes tuleb olla solidaarne ning teine teema, mis oli väga huvitav, on palun vaadat-, vaadake tõelisi numbreid. kui te lähete tänavatele ja küsite belglaselt, milline protsent inimesi Belgias asub siin ebaseaduslikult, kes on tulnud Liibüast või kuskilt. Belgia sõber ütleb kakskümmend, kolmkümmend, nelikümmend protsenti inimestest Belgias on sellised. milline on tegelik äh, protsent? Äh, ega me täpselt ju ei tea, aga see on kindlasti vähem kui viis protsenti. Äh, kõige tähtsam punkt Belgias on Saaventem, kuhu inimesed tulevad seaduslikult viisaga ning siis jäävad siia kauemaks veel üks element, seaduslikud rändeteed. üheksakümne üheksandal aastal Tamperes kirjutasin mina ise pressiavalduse. Itaalias oli väga kummaline olukord. komisjon tegi ettepaneku paremini hakata reguleerima Euroopa tasandil seaduslikke rändeteid, kaasa arvatud Äh, ja tuleb võtta arvesse ka tööturu olukorda Euroopa Liidus. üks ettepanekuid oli, et äh, hooajatöölised tuleksid Euroopasse äh, seaduslikult, see oli seotud ka Itaaliaga, inimesed Aafrika taguses, Sahara tagusest Aafrikast tuleks tomateid korjama. komisjon tegi selle ettepaneku, komisjoni president oli proodi ehk siis pigem vasak, mitte parempoolne ning siis viieteistkümnest kolmteist liikmesriiki olid vasakpoolsed toona, ainult kaks ei olnud. aga siis Itaalias valitsus muutus, Berlusconi tuli võimule. aga Äh, siis vasakpoolsed Itaalias lihtsalt, et olla äh, Berlusconile vastu, äh, lasid põhja selle ettepaneku. ehk siis, et selleks, et Senegali inimesed saaksid paariks-kolmeks kuuks seaduslikult tul-, tulla tomateid korjama ja teenida piisavalt raha, millest pere saaks elada terve aasta, ja et siis saaks öelda inimesele, et tule tagasi ka järgmisel aastal paariks kuuks sellist asja ei lubatud. ma küll praegu väga piltlikult kirjeldan seda, aga ma olen kakskümmend aastat umbes tegelenud selle teemaga ning ma kinnitan teile, ma nõustun teie tõsiste märkustega, aga asi ei olnud selles, et e, Euroopa institutsioonid ei tulnud välja tõsiste alternatiividega. probleem oli pigem selles, et liikmesriigid ei võtnud vastutust ning seda võib ka mõista, et need Äh, rändeteemadega võib võita või kaotada valimisi. ehk siis ärge rääki, vaadake mind kui inimest, kes äh, võitleb seadusliku rände vastu, vaid vaadake mind kui inimest, kes äh, toetab seda, et komisjon on toetanud, komisjon on esitanud ettepanekud, aga liikmesriigid on olnud vastu. keegi siin ütles, et mida me Euroopa Parlamendi saadikutena saame teha. Euroopa Parlamendi saadikud öö, olete te küll, aga te olete ka omaenda riikide kodanikud, kuulute omaenda riikide erakondadesse. Te saate ka siseriiklikult avaldada survet oma parlamentidele, et teie valitsused, kui nad tulevad Brüsselisse, toetaksid ka öö, intelligentsemaid ettepanekuid Euroopa Komisjoni poolt. teine teema, kui ma räägin siin holistlikust kolmesaja kuuekümne kraadilisest lähenemisest siis mind siin küll põhjalikult kritiseeriti äh, selle eest, et me keskendume ainult äh, tagasisaatmisele rände teemal. minu sõnum on, rände teemaga ei saa, äh, kui me räägime inimeste liikumisest, tegeleda ilma, et meil ei oleks tõsiseltvõetavat Euroopa Liidu välispoliitikat, mis läheb kaugemale rändeteemadest. ma nõustun teiega, kui te ütlete, et Euroopa öö, äh, dokumentides räägitakse ainult tagasisaatmisest, jah, liikmesriigid panid selle teema sisse sinna, aga kui lugeda dokumenti tervikuna, siis mujal öö, äh, öö, äh, on meie poolt, Mogherini poolt sisse kirjutatud, et kui liikmesriigid soovivad öö, tagasisaatmisega tegeleda, siis see peab olema sisse kirjutatud ka kahepoolsetesse poliitilistesse suhetesse nende riikidega. kui vaadata seda, mida institutsioonid on ette pannud, siis seda tuleb alati vaadata selles valguses, et liikmesriigid lõpuks on need, kes otsustavad ning äh, kui komisjon või institutsioonid teevad mingisuguse ettepaneku, siis liikmesriigid peavad seda arutama, parandama, sellega nõustuma, seega me peame ikkagi üritama kaugemale minna. nüüd see asi, et rändeteema peab olema osa laiemast välispoliitikust, poliitikast, siin ma selles kontekstis ma mainisin, et me jäime se-, septembri kriisirongist maha. See juhtus kahe tuhande kolmandal aastal, kui meil oli see Maroko kriis, kus inimesed hukkusid rannikul ning Hispaania ei suutnud Marokoga kahepoolselt toona probleemi lahendada. Hispaania palus, et teistelt liikmesriikidelt, et andaks Euroopa institutsioonidele läbirääkimisõiguse äh, Äh, tagasivõtulepingu sõlmimiseks Marokoga. see oli siis seotud selle piirijulgeoleku ja muu sellisega. Läksime siis marokolastega kohtuma ning esimene asi, mis nad ütlesid, oli see ei ole meie probleem, see on teie probleem. ning me saame rohkem raha öö, äh, öö, äh, sellest, et meie pagulased saadavad oma peredele tagasi raha, võrreldes sellega, mida me teilt otse saame ning nad ütlesid, et kui te soovite tõesti äri ajada, kui te soovite kokku leppida, siis räägime läbi ning nende ettepanek oli, et ärge pange neid läbirääkimisi oma ajalehtede esilehekülgedele, sest siis te panete meid võrreldes teiste Aafrika riikidega raskesse olukorda. ning nad ütlesid ka, sõltumata Euroopast, võtmata arvesse rändeteemat, on meil Marokol toona siis ka, ka vaja reforme, naiste õiguste reforme, haridussektori, turismi, transpordi, energiasektori reforme. kolm aastat rääkisime marokolastega läbi, kõik komisjoni teenistused, vaatasime tervikpilti, vaatasime, milline oli Maroko enda äh, Äh, mudel, äh, mida nad äh, oma arendamiseks soovisid kasutada ning mida Euroopa Liit saab pakkuda omapoolse lisaväärtusena erinevalt e, liikmesriikidest üksikuna. meil oli siis, panime kokku siis paketi, see oli esiteks see avatud äh, taevaste lepe, et Ryanair, EasyJet ja teised said sõita, lennata Marokosse, see parandas turismisektori olukorda ja nii edasi. siis meil oli paketis kalandus ja põllumajanduslepe ja muidki asju, mis öö, äh, on öö, äh, osa ka Euroopa Liidu välispoliitikast me lisasime siis ühenduse poliitikatele sellise välismõõtme. see, selline lähenemine tähendas, et mõlemad pooled võidavad, nendes riikides suurenevad investeeringud ning luuakse töökohti. ja ükski liikmesriik ei saa seda pakkuda üksinda, sest need on Euroopa instrumendid, nagu näiteks ka tomati ekspordikvoodid ja muud sarnased asjad, igatahes väga kaua töötasime selle põhjaliku Euroopa paketi kallal, mis ei olnud öö, seotud rändega. see kõik algas öö, sellest, et üks liikmesriik palus Euroopa Liidul sõlmida öö, tagasivõtuleping selle Paterase kriisi tõttu, aga me kasutasime seda võimalust öö, kahe öö, liikmesriikide mandaadi põhjal, et öö, välja töötada tõeline partnerlus, mis on tõesti välispoliitika osas ja kasutab Euroopa poliitikate välismõõdet. see oli esimene kord, kus me liikmesriikidele panime ette Euroopa tasandil välispoliitikaga tegeleda. ma ei hakka üksikasjadesse laskuma, muidu mind lastakse homme hommikul lahti, aga tegelikult juhtus nii, et marokolased ja hispaanlased sõlmisid kahepoolse lepingu omavahel. Maroko põhimõtteliselt ütles, me öö, hoiame teie jaoks kõik puhtana, Paterast teie jaoks enam ei juhtu, aga teie öö, laske vabaks see blokaadist, see Brüsselis kinni olev öö, pakett, avatud taevas ja nii edasi, nad tegelikult öö, öö, mõtlesid eelkõige just kalanduslepingu peale, sest äh, äh, et, et Hispaania kalurid saaksid kalastada Maroko vetes ning nii, niipea kui me kalandusosa lahti lasime, siis tulid Ryanair ja äh, EasyJet ka minu kontorisse kohe ja teatasid, ega meie lollimad ei ole, meie soovime samasugust lepet ning niimoodi tegutsedes me tegelikult lasime põhja selle Euroopa Liidu poolse lisaväärtuse. ja see ei juhtunud mitte sellepärast, et Zapatero oli üks vastik tegelane, Zapatero oli ka siseriiklikult suure surve all, ta pidi kiiresti oma probleemi lahendama ning seda ta ka tegi. ning mina küsin teilt, kas ülejäänud kakskümmend seitse liikmesriiki ei ole mitte need, kes tegelikult vastutavad ning kui meil oleks äh, viisteist aastat tagasi sõlmitud tagasivõtuleping Marokoga äh, vastutasuks sellele partnerluslepingule, kus on kaasatud Maroko, äh, kus Maroko sotsiaalmajanduslik mudel on kaasatud Euroopa lähenemisviisi, kas meil oleks praegu lihtsam, siis tõenäoliselt oleks vastus jah nagu ma juba alguses ütlesin, me juba nüüd on kolmas kord, kus rong meist möödub ning loodetavasti sellele rongile me ikkagi hüppame ja ei lase öö, õhku seda Euroopa lisaväärtust, sest ükski riik üksinda siin tegutseda ei saa. ainult tagasivõtmine või seaduslikud rändeteed ei toimi, me peame vaatama tervet öö, paketti. aitäh. proua Kodo, palun mul ei olegi midagi palju lisada, tuleksin tagasi ainult tagasisaatmise küsimuse juurde. nagu äsja ütlesite, isegi kui tahetakse tagasisaatmisi suurendada ja ma ei taha öelda, et seda ei tohiks üldse toimuda, mõnel juhul on vaja inimesi tagasi saata. aga kui soovite seda eesmärki saavutada, siis ei saa seda teha ainult äh, äh, lühiajaliste eesmärkidega kokkulepete kaudu kolmandate riikidega on vaja panna lauale midagi äh, olulist, mis läheks kaugemale rände tegevuskavast ja ma arvan, et isegi liikmesriigid, mis tahavad oma rahvale näidata, et tagasisaatmisi suurendatakse, peavad äh, mõtlema natukene laiemalt ning peavad mõtlema, lõpetama ainult äh, sellele mõtlemise, kuidas rännet peatada äh,, Ähm, arenguabi kaudu näiteks, lootes siis, et nad, äh, kolmandad riigid hakkavad oma kodanikke tagasi võtma. mis puudutab ebaseaduslikku rännet, siis äh, väga paljud liikmesriigid on silmakirjalikud, paljud meist, eriti just Euroopa lõunaosas, sõltuvad äh, tööjõu mõttes just ebaseaduslikest rändajatest, keda kohutavates tingimustes tööle sunnitakse, selle probleemiga tuleb tegeleda, kui tahetakse lahendada ebaseadusliku rände probleem, tuleb äh, lahendada probleemid ka nendes sektorites, kui me tahame, et meid tõsiselt võetaks. ning lõpetuseks olen nõus täielikult sellega, et liikmesriigid on äh, eri meelt, ettepanekud, mis tulevad komisjonilt, äh, lähevad eri suundades liikmesriikides just seetõttu, et liikmesriigid näevad, et tahetakse tegeleda ainult julgeolekuprobleemidega Äh, sageli juhivad neid kõnelusi siseministeeriumid ja on selge, et see peab muutuma. me peame andma tagasi teatava pädevuse Euroopa Liidu institutsioonidele selleks, et meil oleks võimalik ette võtta terviklik lähenemine, mis läheks kaugemale ainult äh, rändega tegelevate ministeeriumide pädevusest. aitäh, proua Moreno Laks, aitäh! mul on ainult mõned märkused enne, kui peame paneeli lõpetama üks küsimusi oli, et mis oleks edukas äh, välispoliitika, tuletaksin äh, saadikutele meelde, et ebaseadusliku rändevoo vähenemine ei peaks olema peamine näitaja, kuna aluslepingutes ei ole sellele kuidagi viidatud. aluslepingutes on artiklid kaks ja kakskümmend üks Euroopa Liidu lepingust ja seal on keskendutud rände kvaliteedile rännet tuleb hallalt, hallata vastavalt meie rahastamispõhimõtetele ning vastusena välisteenistuse ja härra Gabritsi märkustele ütleksin, et ma saan nende seisukohtadest aru, ma saan aru nendest eesmärkidest ja välissuhete suunast, selle panevad paika ülemkogu ja liikmesriigid, aga me peame eemalduma sellest loogikast rahvusvahelistes suhetes, mis äh, tekitab selliseid äh, riikidevahelisi seoseid. see, kuna see tekitab segadust ka rändajates endis ning äh, rahvusvahelise õiguse kohaselt praegu on nemad õiguse subjektid, mitte objektid, neil on õigused äh, Neil on õigus lahkuda mis tahes riigist, ka oma riigist, see kehtib kõigile, mitte ainult varjupaiga taotlejatele, kõigile. ning kui võtta arvesse ka tagasisaatmise lubamatuse põhimõte, siis annab see õiguse põgeneda ebaõiglase kohtlemise, halva kohtlemise eest, see õigus kehtib samuti kõigile nende jaoks, kellel on õigus rahvusvahelise kaitse järele, vastavalt artiklile kaheksateist tunnustatakse õigus rahvusvahelise kaitsele, varjupaigale, partnerlusraamistikes aga ei ole kuidagi sellele viidatud ega ka üheski poliitikadokumendis, mida liikmesriikide nõukogu on kokku pannud, saan aru, et välisteenistus üksi ei saa selliseid aspekte üksi tagasi lauale tuua, vähemalt mitte Ähm, ilma koostööta. mida siis saab Euroopa Parlament teha, näiteks äh, rahastamise peatamine on üks võimalik, järelevalve, äh, mitte ainult liikmesriikides, äh, vaid ka komisjonis, Frontexis, see on samuti väga oluline, tuleb kasutada oma seadusandlikku pädevust, et tuua tagasi põhiõigused siia süsteemi eriti nüüd, kus ühise varjupaigasüsteemi kolmandat paketti arutatakse ning eriti seoses uute piirihaldusvahenditega, näiteks äh, viisadega seoses oleks see väga oluline. kutsuksin liikmeid üles äh, võtma selle vastutuse juhtrolli, liikmesriigide komisjon tundub ei soovi seda rolli võtta tuleb äh, lõpetada selline kriisirežiimis mõtlemine ja rändepoliitikas enesehuvide esi, esileseadmine. kuidas liikmesriike survestada, ütleksin, et nad tuleb nimetada, häbiposti panna, see oleks väga tõhus, videolink, mida ma ei saanud teile näidata, just seda teebki, teadlikkuse tõstmine on väga oluline, kohapealsed visiidid mitte partnerriikidesse, vaid ka liikmesriikidesse ja äh, Vahemere Keskossa või agentuuris koha peal Frontexis, sellest oleks väga palju kasu. samuti ähm, on hea mõte, neljandast novembrist kaks tuhat seitseteist äh, esitati hagi Itaalia vastu selles osas, et nad on kasutanud äh, sihtfondi, Aafrika sihtfondi rahastamist ebaõigelt seda tuleks tähelepanelikult jälgida, tuleks paika panna sidusrühmade ülene alaline järelevalvemehhanism, samuti tuleks survestada komisjoni algatama rikkumismenetlusi, kui see osutub vajalikuks. üks äh, parlamendi küsimus Euroopa Komisjonile seoses Liibüa, Itaalia, Euroopa Liidu vahelise koostööga ning komisjoni vastus sellele oli nelikümmend kuus miljonit eurot, mis on Liibüa käsutusse andnud, et Itaalia siseministeerium teostab selle üle järelevalvet esimese kontrollimehhanismina. ma eeldan, et kõik näevad, et see ei ole mitte mingil juhul erapooletu seiremehhanism, järelevalvemehhanism seega ei tohiks äh, parlamendisaadikud sellise vastusega rahule jääda, komisjoni tuleb survestada, nad on ju aluslepingute valvekoeraks, nad peavad teostama oma pädevusi. ning lõpetuseks, kuidas äh, ebaseaduslikku rännet takistaks seaduslikud rändeteed? meie kolleegi, Rootsi kolleegi tähelepanekutest lähtuvalt äh, tundub, et see liikmesriigid ei saa seda küsimust iseseisvalt otsustada, juba üheksakümne seitsmendal aastal Inimõiguste Kohus otsustas, et äh, riigi lubamine peab lähtuma inimõigustest, äh, tuleb kinni pidada rändajate lahkumisõigusest, tagasisaatmise lubamatusõigusest ja nii edasi Euroopa Liit peab äh, kinni pidama oma õigusest, aluslepingu artikkel kaks näiteks kõik see, mida Euroopa Liit teeb ja mida teevad liikmesriigid Euroopa õiguse kohaldamisel, peab olema suunatud sellele, et ta-, tagataks ka inimõigused, see tähendab, et tuleb põhimõtteliselt muuta suunda partnerlusraamistiku rakendamises, aitäh! aitäh! me oleme ajaga veidi kimpus kahjuks. esimees ütleb, et oleksite pidanud äh, seitsmeteist minutist kõneaega kasutama oma tähelepanekute tegemiseks, ma ei tea, kas teil, äh, võite muidugi küsimusele vastata kolmekümne sekundiga. Äh, need, kes süüdistasid mind neokolonialismis äh,, mul ei olnud konteksti aega anda, mis puudutab Valletta vanemametnike kohtumist, üks oluline Aafrika partnerriik ütles teisele jutumärkides, me peame otsustama, milleks me saame, kui me saame Euroopast sõltumatuks täiskasvanuks. see tähendab, et kolmandates riikides endas on selline mõtlemine, mis on nende arengumudel, seda fraasi kasutasid Aafrika suursaadikud ise Äh, selleks, mis me täiskasvanuks saades teeme, seda me peame ise otsustama, seda nad ütlesid, seega see ei saa kuidagi olla neokolonialism minu poolt. kommunikatsioon on kõige alus, see on väga huvitav. see oli vist äh, üks paremaid äh, justiits- ja siseasjade nõukogusid, ma ei taha muidugi volinike halba valgust heita, aga toona, ma arvan, ei kasu, oleks üldse kasutatud sellist äh, fraasi, mina leian, et see on üsna neokolonialistlik. Äh, aga väga hea, et sellele põhjalikult vastasid. Äh, tegemist oli väga ausa ja kasuliku paneeliga, aga teie vastasite küsimustele näiteks proua Infelti küsimus oli siis eesmärkidega, nagu kolleegid teavad on meil järelevalveõigus, me kasutame seda ja kui see jäetakse kõrvale, siis äh, tuleb see tagasi lauale tuua, see tekitab küsimusi liikmesriikides. meil on oluline roll järelevalve teostamisel ja seda me ka kasutame pidevalt. samuti kutsume pidevalt enda ette esinema välisteenistuse komisjoni just sel põhjusel. on ilmselge, Äh, mida me teha tahame, me tahame libekomisjoni viia lähemale nendele valdkondadele, me võitleme oma õiguste kasutamise eest ja teeme seda üha agressiivsemalt. see on meie järelevalve rolli teine pool, kui tundub, et meilt jäetakse kõrvale näiteks tagasivõtmislepingutega, siis me peame, küll me peame kahjuks edasi liikuma järgmise paneeli juurde, tahtsin lihtsalt need mõned sõnad lisada, kuna need on kriitilise tähtsusega. jätkame nüüd teise paneeliga liikuvusalaste partnerluste juurde. tänan muidugi meie kolme esimest esinejat. kutsume järgmised külalised siia, tutvustan neid. kolleegid, nüüd on meil võimalus lähemalt vaadata liikuvuspartnerlust, see on äh, dialoogi ja koostöö instrument partnerriikidega ning järgmised kõnelejad on meie ees esiteks tema ekstsellents härra Tahar Sharif, kes on Tuneesia Vabariigi suursaadik Brüsselis. kolleegid tulevad siia ette vabandame teise paneeli veid kerge viivituse eest. kui suursaadik on valmis, siis saame alustada. härra Tahar Sharif, Tuneesia Vabariigi suursaadik Brüsselis. nagu äh, proua Kristin Veržia mainis, hiljaaegu oli meil üsna avatud äh, missioon Tuneesia-Liibüa piirile. tegemist oli väga olulise missiooniga selleks, et me saaksime aru, millise, millised on, äh, milline on see surve Tuneesiale ja tahtsime mõista paremini seda seost Tuneesia-Liibüa vahel. saime pidada väga palju, meie delegatsioon õppis palju, saime teada ka üht-teist huvitavat ranniku valve ja sealsete seoste kohta. väga oluline on see, et te täna olete siia tulnud ja me oleme väga huvitatud sellest, mida teil sellel väga olulisel teemal öelda on. palun. suur tänu, tere hommikust kõigile. suur heameel, nagu ikka, osaleda teie koosolekul nagu te isegi aru saate, peame me rääkima sellest liikuvuspartnerlusest äh, ja viisa lihtsustuslepingutest. kaks tuhat neliteist äh, aastal kolmandal märtsil Euroopa Liit ja Tuneesia allkirjastasid äh, selle partnerluse. tegemist on ühisdeklaratsiooniga, mis ei sea mingeid konkreetseid kohustusi. isegi praegu oleme me jõudnud alles siis teise läbirääkimiste vooru liikuvuspartnerluse puhul äh, ja kohtumine lükati edasi homseks. ja seega mul oleks hiljem teiega natukene rohkem infot olnud jagada, aga see, see selleks. eesmärgiks on sotsiaalse ja kultuurilise koostöö tagamine ja tahetakse inimestevahelist, äh, inimestevahelisi kontakte Vahemere kahel kaldal suurendada, nagu te teate, praegu me oleme vabakaubanduslepingu läbirääkimised alustanud Euroopa Liidu ja Tuneesia vahel ja see paralleelne protsess ehk ühelt poolt see liikumispartnerlus ja vabakaubandus on äh, päris huvipakkuv meile mõlemale, aga äh, on ka päris palju murepunkte. meile avaneb turg viiesaja miljoni elanikuga, kuid samas äh, Tuneesias on ka äh, üksteist, kaksteist miljonit äh, elanikku, meil on mõned sektorid, mis satuvad ilmselt ka teatud raskustesse, põllumajandus ja teenuste sektor. väga palju tuntakse muret äh, just nimelt põllumajanduse pärast, sest üldiselt äh, on meie põllumajanduses tegutsevad tootjad väga väikesed, tegemist on pereettevõtetega, ühe-kahe inimese ettevõtted, väga vähe maad ühe tootja käes, kuidas me saame võidelda Euroopast tulevate toodete vastu, selle konkurentsi vastu, nii et tuntakse väga palju muret ka teenuste pärast ja teenused peavad äh, meil loomulikult äh, kvaliteedi mõttes oluliselt paranema, et olla maailma tasandil. eurooplased äh, võivad äh, Tuneesiasse tulla lihtsalt äh, ID-kaarti näidates, Tuneesia peab aga eriti teenusepakkuja näitama äh, viisat ja kui näiteks mõni teenusepakkuja saab homseks lepingu Euroopasse, ta ei saa seda vastu võtta, sest et tal ei ole viisat ja nii kiiresti ta seda ei saa. Need on asjad, millest tuleb paralleelselt rääkida, ühelt poolt me ju tegelikult avame selle turu justkui Euroopa poolt ja teisalt takistatakse Tuneesias äh, ettevõtetel siia turule siseneda. Te rääkisite just nimelt äh, Saventemist, väga palju on tagasisaatmist olnud, inimesed, kes tulevad tegelikult viisaga Euroopasse meil Araabia kevade revolutsioon ei olnud demokraatia või vabaduste revolutsioon, see oli väärikuse revolutsioon. väärikus puudutab ka palkasid, kuidas te endale ette kujutate, et meil kõrgharidusega inimesed ootavad seitse aastat või kauemgi mõned siin lihtsalt sellepärast, et nendega midagi ette ei võeta, nendel ei ole mitte mingisuguseid ressursse, neil pole töökohta inimesed ausalt öeldes vaatavad äh, sellele revolutsiooni eelsele ajale tagasi ja ütlevad, et varem oli parem. Äh, praegu on meil umbes üks protsent äh, majanduskasvu määraks, varem oli see kuus-seitse protsenti ja loomulikult inimeste elu ei ole muutunud paremaks. tööpuudus on täna viisteist protsenti, isegi rohkem, sada viiskümmend tuhat töötut, enam pool nendest muuseas on kõrgharidusega inimesed see võib-olla natukene selgitab ka seda, miks on Itaalia suunas see viimane laine pagulasi liikuma läinud septembris-oktoobris. mitte sellepärast, et on asunud, vabandust, noortel inimestel lihtsalt kaks varianti, kas nad uputavad ennast ära või üritavad üle vee tulla. see on tänane reaalsus ja need inimesed vajavad rohkem ja rohkem abi Tuneesias, sellepärast et meie majandus ei ole käima läinud, aastast kaks tuhat üksteist on ta tegelikult jäänud toppama. nii et räägime siis sellest liikuvusest. see partnerlus, mis nüüd äh, sõlmimisel on, peab vastama meie muredele ja lahendama olukorra. areng riigis, eriti nendes piirkondades, mis on kõige vähem soodsas olukorras, on need, kus revolutsioon äh, alguse sai, aga poliitiliselt ei ole mitte midagi tehtud. ja majanduslikus plaanis on meil tõesti vaja väga palju toetust, et praegusest olukorrast välja tulla. mis nüüd puudutab viisat meie eesmärgiks on, et nii suur osa tuneeslasi kui võimalik läheksid selle viisakokkuleppe alla ja et me tõesti saaksime midagi lihtsustada selle viisa taotlemise puhul, et äh, viisa saamine läheks kiiremini ja nii edasi ja nüüd, äh, mis puudutab tagasisaatmist, meie ei võta tagasi neid kodanikke, kes on pärit kolmandatest riikidest ja kes saadetakse tagasi Euroopast. ma ei taha väga pikalt siin rääkida, aga nüüd ebaseaduslik ränne võib-olla veel. pärast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lainet sõlmisime väga hea kokkuleppe Itaaliaga, väga palju oli vabatahtlikult tagasi pöördunud inimesi, aga Itaalia saatis äh, Tuneesiasse ka väga palju äh, toetust äh, selleks, et me saaksime osta seadmeid, mis revolutsiooni ajal hävitati nii et on tõesti tehtud äh, Tuneesias julgeolekujõudude poolt väga-väga palju jõupingutusi selleks, et äh, rändelainet peatada. kahjuks sellest ei ole piisanud. hiljuti ma kohtusin äh, komisjoni siseasjade peadirektoraadi direktoriga, kes ütles, et tundub, et me pidevalt rahastame nüüd, vabandust, et hakkame rahastama äh, ka seadmete ja meeskondade välja kuulu-, koolitamist Tuneesias on esimest korda muuseas, kus komisjon rahalise abiga appi tuleb. Mais euh, tout ça pour dire que la Tunisie Tuneesia loomulikult tahab võidelda selle ebaseadusliku rände vastu. aga oleme huvitatud äh, viisarežiimi lihtsustamisest eh, kui inimesed tahavad üheks nädalaks tulla Euroopasse, miks mitte? see ei suurendaks kindlasti siia suunduvate inimeste arvu, aitäh okay,! suur tänu! oleme parlamendis arutanud juba seda küsimust, proua Veržia on rõhutanud samuti viisarežiimi eh, lihtsustamist suhetest äh, Tuneesiaga, loodetavasti olete nõus vastama ka mõnedele küsimustele selles. jätkame proua Graziella Riitsaga, kes on Rände- ja siseasjade peadirektoraadi rahvusvaheliste suhete ametnik, aitäh! suur tänu! tänan ka Tuneesia suursaadiku härra Šarifi äh, tema väga hea esitluse eest. Äh, Home peadirektoraadi nimel annaksin teile põgusa ülevaate liikuvuspartnerlustest. et asi oleks selgem, tahaksin rõhutada, et see konkreetne küsimus ei ole seotud mobiilsuspartnerlusraamistikuga, mida esitleti, eh, millest kõneldi eelmises eh, paneelis. nüüd mõne sõnaga, mida komisjon on lauale toonud, meil on rände ja liikuvuse suhtes võetud üldine lähenemisviis aastast kaks tuhat viis ja kaks tuhat üksteist. Need on äh, pannud paika neli sammast, millele pe oleks pidanud rändealane dialoog tuginema, kui seda töötati välja kõigi kolmandate riikide puhul, nimelt seaduslik ränne, ebaseadusliku rände ennetamine ja vähendamine, varjupaigasüsteemi edendamine ning arenguabi mõju suurendamine. aastal kaks tuhat kuusteist oli, rääkisime partnerlusraamistikust, see oli kõikehõlmavam, äh, rääkisime, kuidas tegeleda rändeküsimustega, aga seal ei olnud konkreetne fookus mitte rändel, vaid vaatasime arenguabi, vaatasime kaubandusküsimusi, arutati äh, seda te-, teemat puudutati ka eelmises esitlu-, esituses. täpsustaksin kui rände ja liikuvuse üldine lähenemisviis vastu võeti, siis oli kaks instrumenti ette nähtud selleks, esiteks liikuvuspartnerlus ning teine ühtne rände ja liikuvuse tegevuskava. mis olid nende kahe instrumendi erinevused? liikuvuspartnerlus on äh, loodud liikmesriikide ja komisjoni poolt. Äh, selle väärtus on see, et see keskendub veidi enam äh, vastutuse aspektidele, aga rände ja liikuvuse üldine lähenemisviis liikmesriikide nimel komisjon sellega tegeleb ning see on vähem, see on selline põhimõttelisem kokkulepped on alla kirjutatud Etioopia, Indiaga, Nigeeriaga. Brasiiliaga on kõnelused praegu veel pooleli, aga me oleme veel üsna kaugel tulemustest. keskenduksin liikuvuspartnerlustele, kuna kui saaksime hetkeks minna tagasi eelmise slaidi juurde, et näidata ajakava, liikuvuspartnerlus äh, siia hakati alla kirjutama aastal kaks tuhat kaheksa me järgmisel aastal kavatseme korraldada ürituse äh, vaatame, kuhu oleme jõudnud sellega, mida saame teha tulevikus. aastal kaks tuhat kaheksa KPVRD ja Moldovaga kirjutati alla partnerlus, kokku on meil üheksa partnerriiki ja me näeme, et et aastani kaks tuhat kolmteist keskenduti peamiselt eh, ida pool, meist ida pool asuvatele riikidele, aastal kaks tuhat kolmteist eh, leping Marokoga ja Aserbaidžaaniga, aastal kaks tuhat neli Tuneesia ja Jordaania ning eelmisel aastal Valgevenega. niisiis, millised on need põhilised elemendid, võtame järgmise slaidi nendes partnerlustes. soovitakse panna paika üldine raamistik kahepoolseks koostööks rände ja liikuvuse küsimustes selle kaudu, mida meie nimetame terviklikuks lähenemiseks. miks just terviklik lähenemine? seetõttu, et me tahame lahendada rände lähtepõhjuseid tegeleda rände lähtepõhjustega. liikuvuspartnerluse peaelemendid on see, et need ei ole õiguslikult siduvad, läbi ühise poliitilise deklaratsiooni need vastu võetakse, need on konkreetse riigi ja konkreetse olukorra jaoks kohandatud, sest kui te vaatate liikuvuspartnerluse kokkulepet, näiteks Valgevenega, on see kindlasti oluliselt erinev sellest, mis sõlmiti Maroko või Tuneesiaga Need on avatud, paindlikud, kohandatavad. ning äh, idee on selles, et me toome sisse ühise lähenemise Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. seda küsimust arutati põhjalikult tegelikult ka juba eelmise paneeli ajal, kus toodi välja komisjoni ja välisteenistuse roll võrreldes liikmesriikide rolliga lähtuvalt nendest sammastest äh, võt-, oleme arvesse võtnud ka viisarežiimi liberaliseerimise küsimuse ning tagasisaatmised. kui võtaksime ette järgmise slaidi, annaksin teile ülevaate nendest üheksast riigist vastavalt sambale. siin on äh, graafikul need välja toodud, ma ei tea, kas te näitasid selgelt lugeda, aga mida me siis teinud oleme viisime läbi analüüsi selleks, et näha, mida on nendes üheksas riigis kokku ära tehtud, et saaksite aimu, millises nendest neljast sambast, kuhu on koondunud projektid, tegevused, millele need on suunatud olime analüüsi tulemustest üllatunud, meie olime aru saanud, et võib-olla seitsekümmend protsenti projektidest on keskendunud ebaseadusliku rände ja inimkaubanduse sambale, aga tegelik olukord on selline, et umbes kolmkümmend protsenti kõigist projektidest äh, nendes üheksas riigis äh, on sellele sambale suunatud. teine sammas, väga huvitav, äh, just toetuse poolest on äh, see, mis tegeleb seadusliku rände ja liikuvuse haldamisega, kakskümmend viis protsenti projektidest on sinna suunatud, selle järel kolmas sammas, kus me püüame maksimeerida liikuvuse ja rände arengu mõju ning vaid üksteist protsenti on äh, projektidest seotud äh, kaitse ja varjupaiga küsimustega, see on üsna indikatiivne graafik lisaksin veel vaid juurde mõne sõna, kuna arutelu käigus eelmises paneelis kuulsin, et rõhuasetus oli Euroopa Liidu sihtfondil ja sellel, et enamik fondi vahenditest suunatakse piirihaldusele. Euroopa Liidu sihtfond eraldi projektid, projektid, mida selle kaudu rahastatakse, see teave on avalikult kättesaadav, oleme analüüsinud neid, nägemaks, milline on jagunevus, aga me näeme, et enam-vähem äh, jaguneb see nii, et oluline protsent Euroopa Liidu sihtfondi rahastusest läheb siiski rände lähtepõhjustega tegelemiseks, mitte äh, tingimata piiri halduseks või selliste küsimuste lahendamiseks, mis on seotud ainult ja otseselt julgeolekuga. see kehtib nii Liibüa kontekstis ainult neljakümne kahe miljoni euro eest projekt eh, tegeles piirihaldusega, ülejäänud olid seotud kaitsmi-, kaitseküsimustega. järgmine slaid, palun annaksin teile ülevaate tegevuse üksikasjadest, mitte rahalisest aspektist, vaid siia tabelisse on toodud poliitilised meetmed. siin tabelis näete, kuidas on üheksa riigi vahel jagunenud need äh, meetmed, kellega me oleme mobiilsuspartnerluse alla, kokkuleppe alla kirjutanud. siin te näete, kuidas on jagunenud näiteks äh, Moldova ja Maroko, Maroko vahel. enamik äh, meetmeid on suunatud just sinna, kuidas seda selgitada? Maroko puhul konkreetsemalt on põhjuseks see, et meil on väga tugev kahepoolne koostöö. see, mida me siin oleme teinud, võtsime arvesse kõik kõik äh, selle, mida me rahastame, mis on äh, rändega seotud, ükskõik kas see on piirkondliku lähenemise kaudu või kahepoolsete kokkulepete kaudu liikmesriikidest, ette võetud. nüüd järgmine slaid, et saaksite veidi aimu veel. me oleme püüdnud korraldada need üksikasjad alamkategooriati vastavalt partnerriikidele ning lähtuvalt ühisest analüüsist, mille me oleme teinud ühises liikuvuspartnerluskokkuleppes, see ka kajastub. kui keegi teie seast soovib rohkem üksikasju, siis siit on need näha. näiteks äh, tööhõivealane ränne, tööalane ränne, viiskümmend protsenti me näeme äh, meetmetest võrreldes äh, piirihaldusega. see oli äh, teile lihtsalt info, infoks, üksikasjadesse me siin ei lasku, aga võtaksime ette järgmise slaidi, siin on väga huvitav teave, me tahtsime keskenduda äh, just nendele meetmetele, mis on keske, mis on suunatud tagasisaatmisele. siin me näeme, et võrreldes nende viiesaja nelja projektiga kõigis äh, partnerriikides kokku on meil vaid seitseteist projekti, mis on suunatud tagasisaatmistele. näeme, et ainult viis nendest üheksast riigist on siin esindatud seega saada aimu sellest ulatusest. nüüd mõne sõnaga selgitaksin liikuvuspartnerluse rakendusstruktuure, esimeses osas andsime teile ülevaate sellest, eh, kuhu oleme jõudnud oma analüüsidega, nüüd on meil praegu protsess, eh, mida rahvusvahelise rändepoliitika arenduskeskuse kolleeg üksikasjalikumalt selgitab, aga sujundame seda, kuidas nende riikidega dialoogi pidada. lihtsalt öeldes tähendab see seda, et me ei tohiks kohtuda ainult kõrgetasemelistel kohtumistel, vaid me peame pidevat tehnilist dialoogi pidama selleks, et eh, seda protsessi edendada ning kui võtame ette viimase slaidi, siis kõige selle eesmärk on see, et see kajastuks kõik tulemustabelis ja et tulemustabel kajastaks ka reaalset olukorda. selleks paneme praegu paika sellise mehhanismi, mida saab ajakohastada veebis vastavalt iga riigi konkreetsetele vajadustele mis puudutab tulemusi ja eeliseid, siis on meil äh, olulised tulemused, näiteks äh, seadusandlike ja poliitikaraamistiku muutused, liikuvuse suurendamine, tugevamad äh, institutsioonide võimekused riiklikult. Home peadirektoraat on koostanud üldise poliitikaraamistiku, aga meil on väga oluline partner, seetõttu on meil siin ka Ähm, rändepoliitika arendamise keskuse äh, kolleeg, kes on aidanud meil äh, neid projekte edasi lükata, annan sõna Olegile, kolleegile, et ta saab äh, selgitada üksikasjalikumalt seda. suur tänu, tere hommikust kõigile ja ka meie rändepoliitika arendamise keskuse poolt äh, suur tänu selle küllakutse eest ja räägiksime siis ka paari sõnaga sellest, mis äh, on nendest üheksast liikuvuspartnerlusest saanud. jah, meie keskus siis äh, ICMPD on uurinud seda mobiilsuspartnerlust, mis sai alguse kolm aastat tagasi, lühendatakse seda MPF lühendusega, mitte seesama äh, lühend tegelikult, äh, mida kasutatakse rändepartnerlusmeetme äh, jaoks, nii et äh, ärge sattuge siis segadusse. kogu see programm, kogu see vahend, nagu ma ütlesin, on peadirektorat Home rahastatud, meie rakendame seda ja selle meetme eesmärgiks on siis see, et kõik liikuvuspartnerlused oleksid nii operatiivsed kui võimalikud. kuid enne, kui me läheme selle programmi enda juurde, tahaksin paari sõnaga rääkida mõnest olulisest mõõtmest veel antud kontekstis, mis kõiki liikluspartnerlusi mõjutavad. räägiksin ka sellest, kuidas see MPF programmina võiks siis soodustada dialoogi, mis selle liikluspartnerlusega on loodud kõigepealt esimene mõõde puudutab loomulikult institutsioone. me teame, et äh, liikuvuspartnerlus koostöövõrgustikuna on äh, üsna keeruline dialoogiprotsessis, äh, mida ta endas hõlmab. keskendutakse siin koostöövormide väljakujunemisele, kujundamisele Euroopa Liidu liikmesriikide, agentuuride ja partnerlusriikide vahel ja kogu selle protsessi käigus äh, hoidmiseks on vaja kaasata nii palju huvipooli kui võimalik, et see spekter oleks võimalikult lai, selleks, et tekiksid siis tugevamad partnerlused, aga loomulikult ka eh, vahendid, mis oleksid tõsisemalt võetavad. nüüd konkreetselt eh, praktilised aspektid. kui me võrdleme idapartnerlust eh, selle liikuvuspartnerlusega, ja kui me vaatame idapartnerlusriike selles partnerluses lõunapoolsete riikidega, kes kõik on liitunud selle liikuvuspartnerlusega, siis me näeme, et ida pool see institutsionaalne ülesehitus, mis rakendamisele kaasa aitab, on robustsem, paremini välja kujunenud ja idapartnerlusriigid on teinud jõupingutusi selleks, et panna paika selged koordinatsioonistruktuurid, selleks, et need liikuvuspartnerlused võtaksid õige suuna ja et äh, sellega kaasneks see kasu, mida oodatakse. ja seega räägiksin nii-öelda liikuvuspartnerluse arhitektuurist, millel on kaks tasand. kohalik koostöö tasand, kus koostööd tehakse liikme-, äh, regioonide tasandil, kus osalevad partnerriigid ja siis Euroopa Liidu institutsioonid ja teine tase, see on pigem poliitilist laadi kõrgetasemelised kohtumised. ja see mõõde on selgelt poliitik, lisem, räägitakse täpselt, kuidas, kuhu tuleks siis edasi liikuda nende partnerlustega. nüüd samas, arvestades neid koordineerivaid struktuure ja institutsioone, tähtis on siinkohal mainida, et me jõudsime lõppjäreldusele, et mida paremini on koordineeritus tagatud, seda parem on dialoogi ja koostöö tase ka. ja hiljem ma räägin sellest veel täpsemalt, aga liikuvuspartnerlusvahendi all oleme äh, rakendanud ida suunas äh, rohkem tegevusi kui kunagi varem ja see näitab äh, seda, et äh, ida pool lihtsalt see ülesehitus on robustsem ja tugevamatel alustel ja seda mõõdet tuleb kindlasti rõhutada. mobiilsu-, vabandust, liikuvuspartnerlus peaasjalikult puudutab erinevate huvide tasakaalustamist ja ootuste tasakaalustamist ja ega see ülesanne ei ole lihtsalt ja killast. ränne kui selline on äh, väga delikaatne teema, seal on palju erinevaid teemasid mängus, viisa tagasisaatmised, tagasivõtmine ja need on kõik ka selle liikuvuspartnerluse osa ja seal on väga palju erinevaid äh, tegureid. küsimus on selles, et kuidas kõik huvipooled äh, ühele meelele saada, kellel huvid ja seisukohad on teinekord vägagi erinevad. kõigepealt on väga oluline luua ühised eesmärgid ja ühin- ja ühtne lähenemine selles osas, kuidas seda liikuvuspartnerlust tuleks rakendada. kuid äh, tuleb ka ühised kohustused paika panna. liikuvuspartnerluse aluseks peaks olema läbipaistvus ja usaldus muidugi äh, usaldust on vaja väljastpoolt, aga oluline on selle liikuvuspartnerluse rakendamiseks ka see usaldus kokku saada. üks element veel millele me peame keskenduma, on see, et kuidas tagada tasakaalustatud lähenemised, kui need koostööinstrumendid rakendamisele lähevad. nii temaatilistes valdkondades, selleks et vastataks partnerriikide ootustele ja lootustele ja keskenduda tuleks ka liikuvuspartnerluse kujunemisele. alguses tõesti väga palju tegevustest, eh, mida liikuvuspartnerluse alt rahastatakse, on julgeolekuga seotud olnud, kuid eh, kui me vaatame tagasi esimestele liikuvuspartnerlustele, mis allakirjastati juba üle kümnendi tagasi, on näha, et aja jooksul see fookus natukene muutub. sest muidugi siseriiklikud prioriteedid ja huvid seotud äh, liikmesriik, partnerriikides muutuvad kogu aeg. ja nüüd, kus me saame pilgu kõikidele liikluspartnerlustele juba heita, on näha, et äh, väga palju on selliseid tegevused, mis on rändega seotud ja äh, tema ekstsellents Tuneesia suursaadik on siin, kes sellele mõõtmele ka viitas. on tõsi, et üks suurimaid liikuvuspartnerlusraamistiku eeliseid on olnud see, et see on konkreetsete rändestrateegiate ja poliitikate väljakujundamisele panustanud partnerriikides. ma tahaksin seda mainida sellepärast, et tänu konkreetsetele sammudele on huvi ja partnerriikide riiklikud huvid vastavuses äh, liikuvuspartnerluse eesmärkide endaga ja liikluspartnerlus Moldova, Gruusia, Cabo Verde ja Gruus ja Moldova on oma äh, kavad juba paika pannud. see liikluspartnerlus on väga paindlik instrument ning üritab katta kõik rände aspektid holistlikult ja põhimõtteliselt võib äh, see pakkuda väga selge raamistiku, mis annaks äh, partnerite võimaluse oma seisukohad ja prioriteedid välja öelda, aga ka ühtlasi luua uusi lahendusi ja tuua sisse äh, konkreetsed tegevused, millega toetatakse nende ideede ja mõtete rakendamist, mis on sees siis konkreetsetes projektides ja viimane mõõde puudutab seda, et põhimõtteliselt liikluspartnerlused võivad olla novaatorlikud, mõned liikmesriigid ongi juba selliseid uuenduslikke vahendeid leidnud, et toetada liikuvuspartnerluse eh, elluviimist, on näiteks eh, välismaal elavad osa rahvastikust kaasatud ja nii edasi. ja Home peadirektoraadi ja meie organisatsiooni roll on lisandväärtust luua ja motiveerida siis seda liiku-, sellele liikuvuspartnerlusele minema nüüd edasi. see mobiilsuspartnerlusvahend, meie oleme keskendunud sellele, et kasu lõigata nendest õppetundidest, mille me oleme saanud varem. minu eelkõneleja ütles, et on üle viiesaja tegevuse, mida me oleme rahastanud kõikide nende partnerluste all ja tõesti, kogemused on meil väga laialdased ja, ja nendest kogemustest tuleb õppida lähitulevikus. peame loomulikult äh, ka koondama mitmed, kuidas nüüd öeldagi, äh, olulised elemendid äh, sellest liikluspartnerlusest ja selles kontekstis me peaksime kindlasti jätkama koordineerimismehhanismide edasiarendamisest. ainult üksikud üheksast partnerlusriigist on äh, eraldiseisvad äh, ko äh, koordineerimisstruktuurid loonud ja seega see MPF peaks sellele rohkem tähelepanu pöörama. ja siis me peaksime üldiselt jätkama kõikide liikuvuspartnerluste rakendamist. loomulikult mõned partnerriigid on rohkem pühendunud sellele kui teised ja meie roll on siis ka sellega seoses see, et me saaksime ida- ja lõunapoolsete partnerite vahel tasakaalu. ning siis tuleb leida ka täiendatavus erinevate rahastamisvahendite vahel, sest asi on selles, et sellest rahastamisvahendist, liikluspartnerluse vahendist ei saa rahastada suuri projekte ja programme, need on lühiajalised väiksemad süstid ja seega tuleb koostööd teha teiste teenust, algatustega komisjonis, et tagada koordineeritus ja koherentsus. edasi. põhimõtteliselt on äh, see liikuvuspartnerluse vahend äh, jagatud äh, erinevatesse osadesse, kõigepealt grandid, nendega toetatakse siis konkreetseid tegevusi kõigis üheksas partnerriigis ma ei lasku siin detailidesse ja menetluskorda, see ei ole tänase kohtumise eesmärk. kuid me oleme käivitanud Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks pakkumismenetluse. Nad võivad ükskõik mis hetkel tulla välja mõne mõttega projekti jaoks, mida võiks äh, siis konkreetses partnerriigis ellu viia ja lähme edasi ja mõned näited siis ida suunast, me oleme kuus, äh, kuut tegevust rahastanud Armeenias, äh, Prantsusmaa näiteks on tagasivõtuprojektiga tegelenud, Rootsis äh, sarnane projekt samal teemal. Eesti rakendab ühte projekti Gruusias, see on varjupaigamenetlust puudutav projekt Ehm, nii edasi ja nii edasi. ja lõunasuunas Itaalia näiteks on äh, ränd, äh, ringrändeprojekti Tuneesia ja Marokoga käivitanud. nagu te näete, teemade puhul on äh, tõesti üsna palju mitmekesisust, aga need partnerriigid on ka erinevad. ja minu viimane märkus meil on ka osa, mis keskendub horisontaalsetele teemadele ja selle all me käivitasime nelja liikuvuspartnerluse hindamise protsessi. kaks tuhat kaheksa loodi need liikuvuspartnerlused ja vahepealsel perioodil on ainult üks hindamisprotsess läbi viidud aastal kaks tuhat kaheksa eh, Moldovat puudutas see ja seega meie arvasime, et oleks tagumine aeg keskenduda nüüd ka hindamisele selleks, et mõõta seda, mis on tänaseks saavutatud peaaegu pärast kümne aasta möödumist konkreetset kolmandates riikides siis ja me tahaksime siis teada, et kuidas need äh, koostööplatvormid tulevikus võiksid välja näha. järgmisel aastal me kavatseme korraldada ühe ürituse, mis on tagasivaatav, aga samas tahaksime siis näha, kuidas äh, need äh, liikuvuspartnerlused tulevikus võiksid välja näha sellega ma lõpetaksin praegu ja olen hea meelega valmis vastu võtma teie küsimused. suur tänu ja küsimused siis äh, äh, komisjoni kolleegidele ja Tuneesia suursaadikule palun, ainult üks kolleeg on soovinud sõna, Marie-Christine Vergia. suur tänu, äh, härra esimees, suur tänu meie kolmele külalisele härra Šarif, äh, ma pöördun teie poole, sest et äh, teie öeldu huvitas mind tõesti väga. ja ma arvan, et me peaksime natukene rohkem omavahel rääkima äh, selle kokkuleppe arengutest, ma saan aru, et läbirääkimised käivad praegu, aga siiski on mõned asjad minu meelest väga olulised. ma tõesti arvan, et tõeline liikuvus kokkuleppe selle aluseks peab olema tasakaal ja partnerlus. ma sain aru teie reservatsioonidest ja ma mõistan. Äh, tagasisaatmine ja äh, tagasivõtmine, kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine, tagasivõtmine on äh, probleemne teema ja mulle meeldis see, et te rõhutasite lühiajaliste viisade äh, süsteemi lihtsustamisele. see tundub mulle küll olevat üsna mõistlik, kõik, kes viisa asjadega on tegelenud, teavad, et lühiajaliste viisade vabaks laskmine ei ole tegelikult mitte sugugi suurendanud äh, inimeste juurdevoolu, vaid lihtsustab inimeste tulemist Euroopa Liidu äh, territooriumile ja lisaks sellele on juurutamisel ju ETIAS-e äh, süsteem, kokkulepet veel ei ole, aga üks hetk ta tuleb. ja seda ETIAS-e süsteemi olen mina nimetanud nii-öelda odavviisade süsteemiks, aga kõike seda võiks kasutada väga mõistlikult äh, Tuneesia puhul just. Äh, te võiksite täpsemalt rääkida sellest, kuidas on olukord Tuneesia tudengitega mind jahmatab statistika nimelt kogu Aafrika kohta, aga eriti, mis puudutab Maagrebi riike. nimelt järjest vähem ja vähem on tudengeid, kes eh, tulevad Maagrebi riikides Euroopa Liidu. ma olen prantslanna ja Prantsusmaa on tavaliselt eh, Aafrikast tulnud eh, tudengite esimene sihtpunkt, kuid nende arv on oluliselt vähenenud, ega veel mitte drastiliselt, aga siiski murettekitav, miks see nii on Euroopa Liidu rahvusvaheline kuvand, tõsi, et tudengid eh, järjest rohkem Euroopa maha jätavad, no võib-olla maha võtma, maha jätma on natukene karm öelda, aga siiski, et nad tulevad vähem Euroopasse, eh, see ei ole ju hea märk. Te ütlesite, et on inimesi, isegi viisaga inimesi, kes on tagasi saadetud, taps-, täpsustage seda natukene äh, ja kui meie ise oma delegatsiooniga Tuneesias käisime, siis me kohtusime äh, Sahara tagusest Aafrikast tulnud äh, pagulastega, kes olid Tuneesia territooriumil ja väga paljud äh, tutvustasid meile seda probleemi, et nad ei saa koju tagasi minna, sest et võetakse neilt trahvi, nimelt nad on vabatahtlikult lahkunud ja need trahvid, mis nad nüüd maksma peavad, kui tahavad tagasi pöörduda, on väga, väga suured ma tahaksin lihtsalt teada, et, et mis sellega on. ja veel, teen lühidalt. liikuvuspartnerlus, mina lihtsalt ei saa aru, kuidas meil Valgevenega on selline leping. Valgevene on ainus riik Euroopas, kes ei kuulu Strasbourgi Euroopa Nõukokku. ehk Euroopa Liit räägib praegu Valgevenega läbi ja ausalt öeldes see on väga öö, äh, kummaline ma saan aru jah, et see kokkulepe on avatud ja kohandatav ja see ei ole, seal ei ole mingit pistmist teiste riikidega, kuidas me siiski õigustame seda, et Euroopa Liit ja Poola öö, sõlmivad liikuvuspartnerluse Valgevenega? mis siin toimub? kes on puudutatud riigid? mis on lisandväärtus, mille Euroopa Liit sellest saab? ja see küsimus tegelikult puudutab kõiki neid äh, kokkuleppeid. mul nimelt on järjest rohkem jäänud mulje, et Euroopa Liit äh, tegelikult asendab liikmesriike justkui, äh, liikmesriik aga samas niimoodi, et sellest mingit lisandväärtust ei ole meid süüdistatakse selles, et äh, me ajame julgeolekupoliitikat arengupoliitika äh, arvel. Äh, me ei ole aga seda niisama kritiseerinud, me oleme öelnud, et arenguvahendeid on kasutatud julgeoleku e-, eesmärkidel. see on see raha, mis on võetud ära Euroopa Arengufondist, see on suunatud kaitsefondi ja need rahad on ära võetud arengupoliitikast ja no loomulikult osa sellest kaitsepoliitikast on ka väga äh, suun-, vägagi suunatud arengule, aga see mitte miski ei õigusta seda siiski, et arengufondist võetakse rahad ära. ja aru ei saanud ma ka sellest, mis on äh, selle facility programmi lisandväärtus olnud, te ütlesite, et need kaks asja ei ole omavahel seotud, need kaks lühendit, ma ei saanud lihtsalt midagi aru, võib-olla minus on asi, aga lõpetuseks, härra esimees, ja kohe lõpetan, ma olen kõiki neid tabeleid näinud äh, sajad tegevused, äh, detailid ja nii edasi, aga mulle tundub, et oleks hea, kui me tõesti peaksime maha ühe tehnilise kohtumise selles küsimuses, et me tõesti rida-realt vaatasime, et mida need tegevused on äh, teinud, mis nendega on teinud tegelikult nende tabelite põhjal võib öelda ükskõik mida, me võiksime täpsemalt rääkida sellest, kui palju raha on läinud, kuidas on hinnatud ja sellest oleks kasu ja härra esimees, ma loodan, et te toetate mind, äh, aga tegelikult ma kõhklen selles, sest et teil pole klappe peas ja te üldse ei kuulegi mind. siiski, siiski, esimehel on klapid peas. ma saan tegelikult prantsuse keelest ka aru, ütleb härra esimees väga hea, et teil on klapid peas, ütleb proua Veržia. härra esimees, ma tahaksin, et tõesti me teeksime tehnilise kohtumise sellel teemal kolleegidega, keda see teema eriti huvitab. ma arvan, et selline kohtumine on tõesti hädavajalik, kui me tahame kuhugi jõuda. see oleks tõesti selline kontrollipädevuse rakendamine, et me teaksime, mille jaoks Euroopa Liidu raha kulutatakse konkreetselt tegevuse kaupa riigiti. aitäh! Christine, nobody could ignore your uh, presentation. aitäh, Mari-Kristiin, ega keegi ei saa ignoreerida sinu sõnavõtte. härra Polesi, te soovisite ka lühidalt sõna veel ja siis pane eelkõnelejad. aitäh, härra esimees. teen väga lühidalt härra suursaadik rääkis leppest Itaaliaga äh, erinevate seadmete tarnimiseks, ma sooviksin teada, milline oli Itaalia-poolne panus sellesse täpsemalt? ma alustan lihtsamast küsimusest pärast seda, kui kakskümmend viis tuhat noort tuneeslast läks Lampeduusasse ja teistesse piirkondadesse, saime me sada tuhat eurot millega me ostsime seadmed piiridele. laevad, autod ja nii edasi ja nii edasi, see aitas meil oluliselt äh, meie julgeolekujõudude äh, seadmete parki uuendada. ja vabatahtlik tagasipöördumine, väga paljud äh, pöördusid tagasi vabatahtlikult, käisid ära korraks ja tulid koju tagasi aga umbes kolmkümmend inimest aast- äh,, nädalas, vabandust. me küll tegime jõupingutusi selleks, et neid oleks rohkem. kahekümne viiest tuhandest paljud on tulnud tagasi vabatahtlikult, aga kahjuks on äh, sadu, äh, kes praegu on kinnipidamiskeskustes, näiteks siin Belgias, siin on umbes sada noort inimest, äh, kes on keskuses kinni Theo Franken, äh, välisminister, on küsinud, et kas nad ei võiks panna kõik ühe lennuki peale ja koju saata. Äh, mina ütleksin sellele ei, ei ole nii võimalik, sest et väga paljud nendest ei olegi tuneeslased, kuigi nad ütlevad, et nad on tuneeslased ja seni, kuni ei ole selge, äh, näiteks sõrmejälgede põhjal või, või kuidas iganes, et nad on tuneeslased, meie neid ühe lennuki peale ei võta. ei ole selge, et kõik pannakse äh, ma ei tea, ühele lennukile või laevale. nüüd proua Veržea, teie küsimus tudengite kohta. väga raske on viisat saada ja see sõltub muidugi riigist. ja sellel põhjusel võib-olla on tudengite arv äh, välismaal vähenenud, aga võib-olla on valitud teised sihtkohad Saksamaaga on tegelikult natukene lihtsam neid asju ajada kui Prantsusmaaga väga paljud tudengid, äh, vabandust, Euroopa ülikoolid, Ameerika ülikoolid ja isegi Jaapani ülikoolid on olnud huvitatud äh, sellest, et äh, meil Tuneesias oma ülikoolid üles panna ja meie kõige targemad pead sinna riisuda. tegelikult see on natukene kahju, loomulikult äh, inimesed ei pöördu tagasi tihti, kui äh, nad on juba kord Euroopasse läinud, seal head kohad saanud äh, ka ülikoolides ja siis tööd, aga noh, mis puudutab nüüd Aafrikast tulnud sisserännanuid, ma ei tea, ma ei oska teile öelda, mul pole õrna aimugi, mida teile vastata, aitäh. Um, uh, aitäh, härra suursaadik vabaühendused vist vahendasid neid kohtumisi. ja me võime sel-, nende kohta infot teile edastada, aga meil oli Tuneesias ka väga hea delegatsiooni külaskäik, ma tahaksin tänada kolleege selle eest ning öö, mõistsime ka seda, mõistsime ka neid inimesi, kes on praeguses protsessis kaotajad aga me kohtusime jah, seal rändeteemal ka ning me võime teile seda infot edastada. Äh, proua Veržagi tunnistab ju, et mõningaid nendest äh, migrantidest äh, said abi ka Tuneesia peredelt, kes kannatasid, need inimesed, kes kannatasid erinevatel põhjustel, ka bürokraatlikel põhjustel Eh, palun, Riitsa, lühike lõppsõna teilt, palun veel. jah, kaks kiiret märkust. Valgevene kõigepealt. mandaat eh, sõlmida liikuvuspartnerlus oli kirjas eh, NIER peadirektoraadi lähenemises ning keskenduti rohkem julgeolekuteemadele aga ma võin rohkem infot oma personalilt küsida ning siis saan teile selle täpsemalt saata. teine küsimus. toetus piirivalvele. meie saame sellest aru nii, et on karmid kriteeriumid me, mida järgitakse sellise raha edastamisel ning see rahastamine on endiselt öö, äh, äh, teiste äh, rub-, eelarverubriikide all, seega teised komisjoni talitused on pädevamad selle info edastamiseks. kolmas küsimus. tabelid ja tulemused ma arvan, et jah, me võime korraldada sellise tehnilise koosoleku, kus me selgitame neid tabeleid lihtsalt teadmiseks. meie keskendume öö, pigem öö, selliste andmete kogumisele, mis puudutavad samme, mis on juba astutud ehk siis nendele programmidele keskendume, mis on konsultatsiooniprotsessi juba läbinud, aga kui teil on mingisuguseid uusi andmeid, mis aitaksid meil edasist struktuuri paika panna, siis loomulikult oleme me valmis teiega konstruktiivseid arutelusid pidama. aitäh ja teie materjalid on olemas siis ka veebileheküljel teie ettekannega. aitäh, ma tahaksin tänada suursaadik Šarifi tema abi eest ka meie delegatsiooni külaskäigule, see oli väga Äh, oluline ka, et mõista Liibüa olukorda. suur tänu teile selle eest, suur tänu ka teie ettekande eest, suur tänu ka Home peadirektoraadi kolleegidele. kolleegid, läheme nüüd viimase arutelu juurde täna hommikul. palun, paneelkõnelejad, tulge siia poodiumile. Um, so we have um, Dragos Tudorachi kõnelejad on Dragos, Tudoratše, härra Leggeri ja härra Lewis. Thanks colleagues for your patience this morning is aitäh kolleegid teie kannatlikkuse eest. kõnelejaid on meil siin ju täna palju ning tahaksin neid kõiki nende panuse eest tänada. kolmas paneelarutelu dedicate it to um, very tough issue. siin räägime me väga tõsisest teemast ehk Euroopa Liidu tagasisaatmispoliitikast. juulis kaks tuhat seitseteist tuli komisjon välja mitmete teatistega, nagu me teame, ja mitmete soovitustega, mis puudutavad tõhusat tagasisaatmispoliitikat. kahekümne seitsmenda septembri soovitused äh, hõlmasid ka äh, käsiraamatut liikmesriikidele Äh, liikmesriikide ametitele, mis viivad seda tööd läbi. parlament on korduvalt oma resolutsioonides nõudnud, et see õigusakt tagasisaatmise kohta ka korrektselt ellu rakendatakse, nagu kolleegid teavad, siis resolutsioonid ka öö, äh, ütlesid, et on vaja tõestada, et see tagasisaatmissüsteem ka toimib. tagasisaatmine peab toimuma turvaliselt ning austades öö, menetluskorda ning põhiõigusi ning tagasi saab saata ainult turvalistesse riikidesse. Need olid meie põhimõtted, aga me teame, et tegemist on väga keerulise, kompleksse teemaga. niisiis kuulame nüüd ära, mida kõnelejatel öelda on. esimene meie kõneleja on Dragos äh, Tagaratši, kes Home peadirektoraadis Ähm, juhib e, ebaregulaarse rände ja tagasisaatmispoliitika osakonda. aitäh, härra esimees, tere hommikust kõigile! nagu te õigesti ütlesite, siis Euroopa Liidu tagasisaatmispoliitika e, ja selle e, süsteem, kus, milles see poliitika toimib, on väga kompleksne, seal on mitmeid omavahelisi seoseid liikmesriikide vahel, Euroopa Liidu ning kolmandate riikidega, nii transiit- kui päritoluriikidega, eelmised paneelid täna hommikul ning varasemad arutelud kolmandate riikidega koostöö kohta on äh, välja toonud juba väga hästi, kuidas koostöö kolmandate riikidega äh, ja tagasisaatmine toimib. eelmisel nädalal Äh, tutvustas äh, asedirektor Mordiu teile ka neid tagasivõtulepinguid, mittesiduvaid lepinguid. ning me teame, et arutelu oli üsna intensiivne. viimase, eelmise nädala arutelul aga ka äh, volinik Avramopoulus teie komisjoni ees on juba öelnud, et tagasivõtulepingud on osa meie laiemast poliitikast, mis hõlmab Äh, äh, äh, eelkõige elude päästmist, solidaarsust, kaitset ning ka tagasisaatmist nende inimeste puhul, kelle puhul on otsustatud, et neil ei ole õigust liikmesriikidesse jääda. aga oma aruteludes ka juba varem olete te keskendunud välisaspektidele tagasisaatmise puhul, mina keskenduksin oma ettekandes Euroopa Liidu sisestele aspektidele, sellele, kuidas äh, lähtutakse liikmesriikides ja Euroopa Liidus äh, tagasisaatmisest. selle Euroopa Liidud ja, ja meie liidu institutsioonid ning agentuurid mängivad ka teatud rolli siin. regulatiivne raamistik on paigas, nagu te teate, alates kahe tuhande kaheksandast aastast meil on tagasisaatmise direktiiv, kus on paigas menetluskord, garantiid, reeglid, mis peavad liikmesriikides paigas olema äh, tagasisaatmise juhtudeks. see õigusakt on teile kõigile väga hästi tuttav siin komisjonis, läbirääkimised toona ei olnud lihtsad, kestsid väga kaua, aga kahe tuhande kaheksandast aastast on see siis alus meie tagasisaatmissüsteemi toimimisele. selle öö, äh, raamistiku öö, äh, valvurina on komisjon üle vaadanud ellurakendamise aspekte ning praktilisi probleeme, mis on liikmesriikide ametivõimudel tekkinud. Schengeni hindamissüsteemi raames oleme me analüüsinud liikmesriikide olukorda. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimus Austrias, Belgias, Hollandis, Saksamaal ja Liechtensteinis analüüs ning kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevuskavad, aastaks olid tegevuskavad juba esitatud liikmesriikide poolt ning me olime ka selle piisavusanalüüsi läbi viinud. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal toimusid missioonid Luksemburgis, Itaalias, Kreekas, Horvaatias, Maltal ja Prantsusmaal, pluss kaks äh, ette teatamata äh, külaskäiku toimusid Galeesse, Prantsusmaale ja ka Saksamaale kõik need missioonid, välja arvatud see Saksamaa ette teatamata kontroll, olid osad meie tegevuskavast, liik-, mis liikmesriikide poolt olid esitatud ning nüüd äh, viime läbi nende analüüsi. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal toimusid missioonid Taani, Islandile, Rootsi, Portugali, Hispaaniasse ja Norrasse. ja üks ette teatamata äh, kontroll oli Ungarisse, kus kontrolliti kinnipidamiskeskusi. hinnangud ja aruanded kahe tuhande seitsmendast, seitsmeteistkümnendast aastast on alles koostamisel. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kontrollitakse üle ülejäänud liikmesriigid ja assotsieerunud riigid Läti, Leedu, Eesti, Soome ja Šveits. ning sellega viiakse äh, lõpuni esimene äh, äh, tagasisaatmisanalüüsi voor me soovisime, et kõik liikmesriigid annaks meile siis faktilise baasi, mille põhjal me saame analüüsida ja hinnata seda, kuidas on need õigusaktide reeglid liikmesriigiti ellu rakendatud. Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid saavad kõik meie aruanded ka meie poolt ja analüüsid ning nii palju, kui ma aru sain, siis kuuendal detsembril oleme me kutsutud Schengeni allkomisjoni ette, et kinnisel koosolekul tutvustada meie tööd, meie töö sisu neid, äh, nendel visiitidel. me oleme seda valmis hea meelega saadikute ees tegema. nüüd õiguslik raamistik. märtsis kaks tuhat seitseteist komisjon võttis vastu oma teatise. meie jaoks oli see oluline dokument, sest me suutsime, nagu öeldud, äh, töötada edasi meie Schengeni missioonide öö, äh, järelduste põhjal tulla välja soovitustega liikmesriikide jaoks, kuidas nad paremini saaksid meetmeid ellu rakendada oma õigustikus ja administratiivses töös. meie peamised eesmärgid olid saavutada suurem administratiivne sidusus, me leidsime liikmesriikides paljudes, et tõhusus kaob sageli eh, erinevate asutuste vahelise koostöö nappuse tõttu erinevates faasides. soovisime siis suuremat sidusust ja etteennustatavust eh, kinnipidamisajal eh, ning tuleb tagada ka, et kõik õigused ning Euroopa põhiõiguste harta sisu on arvesse võetud. samuti tuleb tõhusalt ellu rakendada vabatahtlik kodaniku tagasisaatmise süsteem ning soovisime saavutada äh, tõhusamat äh, sisenemiskeelu ellurakendamist. liikmesriigid võtsid arvesse meie soovitusi ja juba Malta eesistumise ajal pandi paika maatriks, mille põhjal liikmesriigid annavad teada meile, kuidas nad meie soovitusi ellu rakendavad. ja nagu esimees juba ütles, siis see äh, käsiraamat, tagasisaatmise käsiraamat võeti ka vastu septembrikuus ma vist ei ütle siin midagi uut, te kindlasti teate, et mõned liikmesriigid on aasta algusest ja mõned varemgi äh, soovinud direktiivi muutmist. meie oleme mu-, direktiivi muutmise vastu olnud senini, sest me oleme veendunud, et äh, tõhusamat äh, tagasisaatmissüsteemi on võimalik saavutada praeguste reeglite ja vahenditega, kui liikmesriigid soovivad rohkem äh, harmoneerida siseriiklikke kavasid ja tegutsemiskordi. ning kuna me oleme nüüd kontrollinud suuremat osa liikmesriikide süsteeme, siis me teame, et liikmesriikides on võimalik tõhusalt tegutseda. see näitab, et see, mis on paberile pandud Brüsselis, võib toimida praktikas, selleks on vaja pingutada nii praktiliselt kui operatiivselt, aga me oleme valmis teid toetama. mis puudutab tagasisaatmispoliitikat, siis äh, nõukogu ja parlamendile saadetud teatis kahekümne seitsmendast septembrist tõi välja veel ühe olulise aspekti Euroopa Liidu tasandil, nimelt äh, Euroopa Piiri- ja Rannavalveagentuur. härra Legeri tegeleb sellega äh, ning ta räägib kindlasti täpsemalt sellest teile. komisjon on rõhutanud selle agentuuri olulist rolli pärast seda, kui uus mandaat võeti vastu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, sest nad saavad nüüd tegutseda kiiremini. Frontex on teinud suuri edusamme juba sellel aastal, numbrid räägivad oma keelt, kõik statistilised näitajad näitavad, et tagasisaatmine on tõhustunud. ma ei hakka sellest täpsemalt rääkima, sest ma olen kindel, et tegevdirektor räägib sellest täpsemalt siis järgmised sammud tulevikus. tagasisaatmispoliitika tulevik on seotud ülejäänud meie rändepoliitikaga. nagu juba öeldud, varem on kõik need äh, erinevad valdkonnad omavahel seotud, solidaarsus, varjupaiga teemad, kõik mõjutavad seda, kuidas me äh, ellu rakendame ning kui vajalik, tulevikus muudame oma tagasisaatmispoliitikat. töö jätkub, nagu juba täna hommikul äh, öeldud, on meie töö seotud ka välispoliitikaga, et peab jätkama koostööd peamiste transiit- ja päritoluriikidega. komisjon on valmis ka pidevalt äh, jälgima, seirama ning äh, raporteerima äh, uutest arengutest. kaks nädalat tagasi juba näitasime, et oleme konsolideerinud neid raporteid omavahel, me oleme valmis regulaarselt aru andma andma põhjaliku ülevaate kõikidest meie sammudest rändepoliitika valdkonnas, aitäh, ootan teie küsimusi. okei okay,, we'll take those questions at the end of the aitäh küsimuse, et kuulame ära siis paneelesinejate ettekannete lõpus. järgmisena härra Lajeri, kes, nagu me kõik loomulikult teame, on Frontexi tegevdirektor. tere tulemast, Fabrice! aitäh, härra esimees aitäh ka parlamendisaadikutele selle võimaluse eest teie ees selgitada, mida Euroopa Piiri- ja Rannavalveagentuur on ette võtnud tagasisaatmispoliitika valdkonnas. nagu härra Tudoraaž komisjoni nimel juba rõhutas, on tagasisaatmispoliitika üks osa meie rände haldamispoliitikast ning see on sisse kirjutatud ka nüüd Frontexi mandaati, mida laiendati eelmisel aastal. natukene statistikat agentuuri poolt äh, korraldatud tagasisaatmislende äh, on olnud rohkem kui kolmsada sellel aastal. ebaregulaarsete migrantide Eh, tagasi saadetud ebaregulaarsete migrantide hulk on juba sellel aastal kaks tuhat viissada. eelmisel aastal täis, terve aasta jooksul toetas Frontex kümne tuhande seitsmesaja migrandi tagasisaatmist liikmesriikide poolt ning agentuur korraldas kakssada kolmkümmend kaks lendu. kui võrrelda neid numbreid kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga, siis on veelgi paremini selge, et Euroopa Liit on nüüd paremini välja arendanud oma tagasisaatmispoliitika. me oleme rohkem kui viiekordistanud Frontexi eh, tegevuse tõhusust liikmesriike toetades. aga tuleb korrata veel ühte asja. tagasisaatmise otsus on liikmesriikide teha ainult liikmesriikide ametid saavad otsustada, mis isik, millised isikud tuleb tagasi saata, see on siin oluline element. see näitab, et meil on vaja integreeritud Euroopa poliitikat selles valdkonnas, kus liikmesriigid, komisjon ja Frontex teevad tihedat koostööd operatiivtegevuses toetame me identifitseerimist, tuvastamist, sellest ma räägin hiljem täpsemalt, sest üks eesmärke on ju korrektselt tuvastada isikud, sisserändajad, et saaks äh, määrata, milline on päritoluriik ning selleks, et sealt päritoluriigist saada ka reisidokumendid. senimaani on agentuur pakkunud transporti lennukitega, mis on saadud liikmesriikidelt, aga praegu on meil äh, hange, hankemenetlus käimas ning umbes jaanuarikuus peaksime me saama äh, omaenda tšarterlennuki. Euroopa Liidu Türgi lepingu kontekstis äh, oleme me saanud ka praamid, mille äh, agentuur on äh, rentinud, et toetada Kreeka ametivõime. senini kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on kuussada viiskümmend inimest transporditud Kreeka saartelt Türgisse Frontexi poolt just selle Euroopa Liidu Türgi avalduse kontekstis. veel üks oluline strateegiline küsimus, mida on arutatud ka meie Frontexi juhatuses. eelmisel nädalal koos komisjoniga tegi Frontex ettepaneku liikmesriikidele teatud operatiivtegevuseks, et tugevdada seda koostöö kolmnurka liikmesriikide komisjoni ja Frontexi vahel. üks tähtis aspekt äh, siin on infovahetus liikmesriikide ametivõimude komisjoni ja Frontexi vahel, seda tuleb tugevdada. näiteks kui agentuur saab organiseerida ja kavandada omaenda tšarterlende, siis agentuur peab teadma, millised on sihtkohad ning tegevuskavad, millal on, ollakse valmis migrante tagasi saatma. Frontex ei saa ise neid otsuseid teha, nagu öeldud, liikmesriigid peavad Frontexile teada andma äh, inimeste hulga, äh, päritolu ning sihtriigi. komisjon peaks andma Jaama nimelise IT-süsteemi Frontexile. selle kallal veel töötame, see on ka üks olulisi aspekte selles tegevuskavas, mis äh, juhatuse poolt ette pandi toimus ka eile strateegiline arutelu EASO äh, juhatuses. rändehaldussüsteemi oluline aspekt on see, et sisserändajate hulk, kes on palunud varjupaika, on väga kõrge. samas nende inimeste hulk, kellele on antud äh, pagulase staatus on palju väiksem. inimesed, kellele ei ole, ei anta pagulase staatust, neile ei anta tavaliselt ka elamisluba. ning siis tulebki mängu see tagasisaatmine. meil toimusid strateegilised arutelud ka EASO ning liikmesriikide varjupaigaametitega et me saaksime paremini infot vahetada ka inimeste puhul, kelle varjupaigataotlus on tagasi lükatud. et nende puhul rakendada siis tagasisaatmismenetlust. selline on praegune olukord. nüüd üks teine teema, mis võib teid ka huvitada tänase kuulamise kontekstis. see on seotud koostööga kolmandate riikidega ning sellega, kuidas me oleme siin äh, tagasisaatmissätteid ellu rakendanud. Frontex tegutseb loomulikult Euroopa Liidu välispoliitika katuse all. siin tahaksin rõhutada ka tihedat koostööd komisjoni ja välisteenistusega tagasisaatmislepingute ellurakendamisel tavaliselt Frontex toetab komisjoni eksperte, kui komisjon räägib läbi tagasivõtulepingute üle. samuti osaleme regulaarses ühis, ühi-, regulaarsetes ühiskomiteede kohtumistes äh, kolmandate riikidega. Frontex on ka nendele lepingutele alla kirjutanud, mõningatel on ka näiteks Nigeeria puhul tagasisaatmise osa juures, alati see nii ei ole, aga Nigeeriaga komisjon mõned aastad tagasi suutis paika panna üsna põhjaliku koostöösüsteemi. meil toimub koostöö ka Euroopa Liidu regionaalsete sideametnikega, kelle on tööle pannud liikmesriigid ning meie sideohvitserid saavad mängida ka tulevikus tagasisaatmises olulist rolli. töötame ka kollektiivsete tagasisaatmiste kallal, mida organiseerivad ka päritoluriigid, mitte Frontex ise. näiteks Balkani regiooni riigid. see on osa ka meie ähm, suutlikkuse tõstmise poliitikast, need riigid saavad siis paremini õppida, kuidas organiseerida tagasisaatmisoperatsioone, sest neil eh, riikidel on ka omad tagasisaatmislennud Balkani regioonis. me toetame ka liip-, liikmesriike eh, konsulaarametitega suhtlemises, dokumentide väljastamises, need tuvastamismissioonid on meil pikemas perspektiivis Itaaliaga ja lühemas perspektiivis mõnede teiste liikmesriikidega. ning kõik see töö toimub täies vastavuses põhiõigustega. Frontex on tööle pannud ka hulga kontrolle ning peame tagama, et eelkõige nendel delikaatsematel lendudel ja, ja tegelikult kõikidel lendudel on ka meie kontrollid kaasas. kuidas edasi? agentuuri perspektiivist on hädavajalik, et meie lähenemine oleks kõikehõlmav et meie inte-, eh, tagasisaatmissüsteem oleks integreeritud, liikmesriigid, komisjon ja Frontex peavad vahetama infot reaalajas iga aspekti üle tagasisaatmispoliitikas. agentuur huvitab loomulikult, huvitub operatiivandmetest, aga meil peab olema ka laiem lähenemine täna hommikul räägiti siin arenguküsimustest, see on hädavajalik äh, arvesse võtta. me ei tohi piirduda oma rändehalduses ainult tagasisaatmisega. siis äh, ka see Euroopa äh, lõunanaabruspoliitika, mille komisjon on Frontexile ette pannud, on tähtis. ning siis ka läbi äh, luurekoostöö Aafrika riikidega on võimalik meil parandada koostööd äh, ka piirivalves nende Aafrika riikidega, sest äh, need teemad on Aafrika mandril sageli seotud ka julgeoleku teemadega. kui me soovime, et kõik võidaksid, ja siin ma räägin loomulikult operatiivtegevusest, mis langeb Frontexi mandaadi alla. peame me kaasama ka julgeolekuteemad, mis otseselt ei ole võib-olla seotud rändeteemadega, näiteks Saheli riigid, mille jaoks äh, julgeolek on kõige suurem probleem. nüüd suu-, äh, tänu sellele laiemale mandiidile, mandaadile ning Aafrikaga luurekoostööle ja lõunanaabruspoliitikale olen ma kindel, et meie dialoog, professionaalne dialoog piirivalves areneb edasi. loomulikult on meil vaja paika panna ka pikema perspektiivi arengupoliitika nende riikide jaoks, see ei kuulu Frontexi mandaadi alla, aga minu arvates on see hädavajalik ja me ei saa ju rakendada korralikku tagasisaatmispoliitikat, kui meil ei ole üldist tasakaalustatud rändepoliitikat, eriti Aafrika mandri jaoks, aitäh! suur tänu, nüüd meie viimane kõneleja selles paneelis, härra Ben Lewis ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroost, palun! suur tänu, härra esimees, suur tänu mind täna siia kutsumast. minu esitlus erineb veidi minu kolleegide omast. ma ei tee eeskätt, olen siin Euroopa ekspert, aga räägin, äh, millised mured on ÜRO inimõiguste ülem, ülemvolinikul seoses äh, tagasisaatmisega, ükskõik, kas nad on vabatahtlikud või sunniviisilised. mõned meie mured samuti seoses siin see uuenenud tagasisaatmise äh, seda tagasisaatmiste kohta. Öeldakse, et tagasisaatmine on oluline osa hästi toimiva rändehaldussüsteemist. tegelikult äh, mis puudutab massilisi tagasisaatmisi, siis see on tegelikult märk äh, katkisest äh, rändehalduspoliitikast, kui tuleb sunniviisiliselt inimesi tagasi saata või kas siis niinimetatud vabatahtliku menetluse kaudu, kui suurel hulgal inimesi sunnitakse territooriumilt lahkuma, siis on midagi valesti läinud, näiteks kas siis seadusliku rändeteede puudumise tõttu või inimesed ei äh, ole võimelised elatist teenima riigis ja lahkuvad vabatahtlikult. Need on väljakutsed, mida, millele tuleks mõelda. samuti peaks olema selge, millest me räägime, kui me räägime tagasisaatmisest. tagasisaatmine terminina võib olla veidi kliiniline eriti just äh, siin Brüsselis tundub, et see on kontekstist äh, lahus. me oleme jälginud tagasisaatmispoliitikaid, mitte poliitikaid, vaid praktikaid, kõneleja vabandab, järgmisel aastal kavatseme seda samuti teha ning oleme näinud, et hoolimata sellest, kas tegemist on vabatahtliku või sunniviisilise tagasisaatmisega, on see siiski tagasisaadetavate jaoks üsna vägivaldne ning erand, mitte reegel, on see, et inimesed turvaliselt ja väärikalt äh, vastavalt oma inimõigustele saavad naasta, kas siis menetluse enda käigus või siis äh, selles riigis, äh, mis ei pruugi isegi nende koduriik olla. selles mõttes tagasisaatmine ei ole õige sõna, neid ei saadeta tagasi nende koduriiki, vaid kuhugile mujale ning tuleb ausalt rääkida ka sellest reaalsest olukorrast. tagasisaatmine on äh, eufemism äh, nende inimeste väljasaatmiseks, kes meile ei sobi. riigid, kuhu inimesi välja saadetakse, põhimõtteliselt on ajaloolisi ja struktuurseid põhjuseid, miks inimesed ei pääse üldse siia territooriumile ning äh, need erinevad näiteks minu saamatusest või suutlikkusest lennata Brüsselisse ja täna siin olla. räägime nüüd inimõigustest, inimõiguse, mõjudest inimõigusele tagasisaatmispoliitika puhul. riikidel ei ole keelatud äh, välja saata inimesi, kellel ei ole õigusi riiki siseneda, aga see õigus ei ole absoluutne ka varasemas paneelis mainiti seda, et riigid võivad tegutseda ainult vastavalt rahvusvahelisele inimõigustele, eh, muuhulgas üldisele inimõiguse deklaratsioonile, mis meenutab meile, et kõik inimesed on võrdsed, eh, neil on eh, õigus väärikusele ja õigustele, see puudutab ka õigust piire ületada, reisimisviisi riiki, kust nad ennast leiavad, kõik, kõigil riikidel on alati õiguslikult siduvad kohustused kõigi rändajate suhtes, ükskõik kas äh, rändaja on äh, ta-, taotlenud varjupaika või varjupaika saanud. rahvusvaheline õigus annab äh, raamistiku rahvusvaheliseks kaitseks kõigile rändajatele. õigused on ka äh, jagamatud äh, ja üksteisest sõltuvad. Äh, see, et äh, pagulastel on vastavalt rahvusvahelise pagulasel, pagulasõigusele konkreetsed õigused, ei jäta teisi rändajaid ilma nende õigustest vastavalt näiteks rahvusvahelise tööõigusele või, või muudele õigustele nähakse rändajaid nende pagulastena, kes väärivad rahvusvahelist kaitset ja nendena, kes seda ei vääri ja aga see on ekslik lähenemine, kõik inimesed väärivad kogu aeg rahvusvahelist kaitset vastavalt inimõigusele, inimõiguste raamistikule. pagulased väärivad erilist kaitset, nagu ka lapsed, vastavalt laste õiguste, õiguse raamistikule, naised vastavalt naise õiguste raamistikule ähm, ning vastavalt tööõigusele ka töistel eesmärkidel rändajad. see vastab tõele eriti siis, kui me hakkame rääkima menetlustest ja tagatud õigustest väljasaatmise kontekstis, olgu see siis vabatahtlik või sunniviisiline ning kuna õigused äh, on jagamatud ja üksteisest sõltuvad, on inimestele tagatud alati kõige kõrgema standardi järgi neile kohalduv õigus. üheksa instrumenti, mis tagavad äh, rändajatele inimõigused vastavalt tsiviilpoliitilistele, majanduslikele ja sotsiaalsetele õigustele meetmed tulenevad äh, hoolimata sellest, mis staatus rändajatele andnud on, nagu ma mainin, et tulenevalt siis vastavalt äh, lapse õiguste konventsioonile või naistevastase vägivalla takistamise konventsioonile. mis puudutab äh, rändtöölisi ja seda kont-, konventsiooni, siis peaaegu kõik Euroopa Liidu riigid on kõik need üheksa instrumenti ratifitseerinud, seega tuleb neid ka rakendada ning osaledes rahvusvahelistes kokkulepetes on Euroopa Liidu riigid võtnud kohustuse vastavalt rahvusvahelise õigusele kaitsta ja edendada inimõigusi. see kehtib kõigi inimeste, kõigile inimestele, kes teie territooriumil viibivad, kaasa arvatud neile, kellel puudub õiguslik staatus või kellel pole õigust riigis viibida. see hõlmab ka seda, et ei tohi sekkuda nende õiguste teostamisse oma poliitikates ja välistegevuses. kui me vaatame, millised on äh, mured seoses Euroopa Liidu tagasisaatmispoliitika, kolmandal märtsil meie büroo ja UNICEF tegid ühise avalduse seoses Euroopa Liidu uue tagasisaatmise ettepanekuga, mis äh, seaks lapsed ohtu ning rikuks ÜRO lapse õiguse konventsiooni, kuna seatakse prioriteediks rände haldamine lapse õiguste ees. sellest võime hiljem rääkida, kuigi selle kohta küsimusi esitatakse, aga on ka üks uus üldine äh, avaldus äh, lapse õiguse komitee ja tööõiguse komitee vahel kus on öeldud, et lapse õigused on ülemad äh, rändehaldusest tulenevast. Äh, rändajate alane eriraportöör, erinevad äh, osapooled on üles kutsunud äh, on nimetanud Euroopa Liidu uut lähenemist äh, libedaks teeks, pole piisavalt tagatisi, eelistatakse kinnipidamist, ka laste ja perekondade kinnipidamist, millega eiratakse rahvusvahelisi inimõigusi. viimasel libekomisjonil, mida mina kuulasin aprillist, äh, kus käsitleti tagasisaatmist, mitmed inimesed siin ruumis kutsusid komisjoni üles äh, teostama hoolikalt järelevalvet seoses tagasisaatmisega, mitmed parlamendisaadikud märkisid, et tendents Euroopas äh, ka vabatahtliku või sunniviisilise tagasisaatmise suurendamiseks äh, tähendab, et me eemaldame oma põhiväärtustest ja selle juurde tulen hiljem tagasi mis puudutab äh, kriitilisi tühimike äh, õiguste kaitses, mida mina olen näinud, äh, konkreetsed peatükid puudutavad tagasisaatmisi, aastal kaks tuhat neliteist avaldasime soovitused ja suunised, need tulenevad olemasolevatelt inimõiguste, inim-, inim-, inimõiguse konventsioonidest ja standarditest, kuidas töötada välja ja operatiivselt kasutada kümme suunist on seal välja toodud, iga suu, igal suunisel on ka kaasas praktilised meetmed, mida, mille abil riigid saavad rändajate õigusi kaitsta, keskenduksin täna neist kahele. keskenduksin inimõigustele tagasisaatmise või väljasaatmise kontekstis ning tänast teemat arvesse võttes koostöö ja koordineerimine suunis üheksa ütleb, et tagasisaatmine ei tohi rikkuda tagasisaatmise lubamatuse äh, põhimõtet, ei tohi olla arbitraarne, peab olema vaba mis tahes sundusest ja meil on ka konkreetsed soovitused äh, menetluste kohta, laste õiguste kohta, Äh, üksikasjalikult täna ei ole aega sellest rääkida, mõnest punktist ainult põhjalikumalt. mis puudutab äh, mitte tagasisaatmist, see on rahvusvahelisest õigusest tulenev õigus ning see läheb kaugemale sellest, mis on ette nähtud pagulasõigusest, kui isikul äh, ei ole võimalik varjupaigast tulenevat kaitset saada, ei tähenda, et tal seda õigust ei ole. vastavalt rahvusvahelisele inimõigusele mitte tagasisaatmine tuleneb ka äh, piinamise vastastest äh, põhimõtetest ning riikidel on kohustus üksikasjalikult hinnata iga inimese äh, juhtumit, kel, keda tahetakse tagasi saata, tagamaks, et seda inimest ei ooda väärkohtlemine, piinamine äh, riigis, kuhu neid tagasi saadetakse. mis puudutab menetlust äh, siis on riikidel kohustus äh, pakkuda õigusabi, kaasa arvatud äh, tagasisaatmise otsuse edasikaebamiseks, tuleb jätta piisavalt aega äh, seda ka reaalselt teha, et see ei jääks ainult menetluslikuks õiguseks, vaid ka praktiliseks õiguseks, samuti ligipääs teabele, kirjalik põhjendus tagasisaatmise otsuse äh, kohta keeles, mida inimene mõistab, see tähendab ka tõlke, võimalikku tõlke pakkumist ning äh, kõik menetlused peaksid äh, alluma sõltumatule järelevalvele, see tähendab, et järelevalvet peaksid teostama ametid, mis on sõltumatud sellest ametist, mis te, te, te, teostab tagasisaatmist või äh, kujundab vastavaid poliitikaid edasi suunis kümme, koostöö kokkulepped. igasugune piiriülene koostöö peab tulenema inimõigustest, tagatised peavad olema inimõiguste järgimiseks meie soovitame inimõigustest lähtuvat lähenemist, see tähendab, et kokkuleppeid ei tohi sõlmida selliste riikidega, mis ei pea kinni inimõigustest. inimõigustest tulenev lähenemine peaks hõlmama mitmeid äh, tagatisi, tuleb kaasata mitte ainult äh, Korrakaitseametid ja Piirivalveametid, vaid ka sellised ametid, millel konkreetselt sellist mandaati ei ole. on oluline, et nii menetlus kui koostöökokkuleppe tulemus lähtuksid inimõiguste, inimõigustest kinnipidamisest ja vastavatest standarditest mis puudutab koostöökokkuleppeid endid, siis äh, tuleb ka neile teostada sõltumatut järelevalvet, äh, selleks peavad olema paigas mehhanismid selleks, et tagada kinnipidamine inimõigustest. kokkuvõttes on mitmeid soovitusi, äh, ma ei tea, kui palju mul veel aega on, vist mitte palju, mõnest võin põhjalikumalt rääkida, üks, millest ma rääkisin, mittetagasisaatmine, Äh, järelevalve vastutus, aga üldisemalt tahaksin üles kutsuda teid mõistma või nägema, et inimõiguste raamistik äh, peaks paika panema miinimumtasand, tasandi, mitte kõige kõrgema, me paneme paika inimese õiguse, et teda ei äh, piinata või mõrvata, et laps, last ei piinata, me peaksime tagama kõigi inimeste väärikuse ja see tuleneb tegelikult ka Euroopa Liidu enda põhiväärtustest, kui me vaatame artiklit kakskümmend üks Lissaboni lepingust, siis äh, peaksid, peaksime sellest kinni pidama, koostöökokkulepped äh, ja teie enda meetmed nii Euroopa Liidu siseselt kui väliselt peaksid äh, kinni pidama põhimõttest, et tuleb tagada kõigi inimeste väärikus. aitäh! tegemist on väga olulise teemaga, kahjuks meil väga palju aega ei ole, kaks kolleegi sõna soovivad, Jean Lambert ja Kristiin Veržiat, kas keegi soovib veel sõna? ei kaks kõnelejat, siis Jean esimesena, palun. aitäh. piiran end ainult küsimustega. mõned esinejad viitasid äh, tuvastamisega seotud küsimustele, kui valmistutakse isikute tagasisaatmiseks me teame, et erinevatel riikidel on erinevad seisukohad selles küsimuses. tahtsin esitada konkreetse küsimuse selle kohta, kas kõigil rii-, liikmesriikidel on kodakondsuseta isikute jaoks vastav menetlus, mõned argumendid äh, nendelt inimestelt, kes ei ole kodanikud, on täiesti äh, arvestatavad, näiteks Bangladeshi ja Rohingade näide siin, kui tegemist on Bangladeshi Rohinga inimesega, siis ta ei ole Bangladeshi kodanik ja nii teda ka äh, tuvastatakse. tegemist on kodakondsuseta isikuga. kas liikmesriikidel on põhjalikud kodakondsuseta isikute jaoks ette nähtud äh, menetlused, mis võtavad arvesse neid vägagi reaalseid probleeme? võib-olla mitte põhiprobleemid, aga sellegipoolest on need probleemid väga reaalsed lisaks, mis puudutab tagasisaatmisi en-, endid, kuulsime, et me peame tagama, et Euroopa Liidu järelevalvet teostavad isikud on lennukites näiteks kohal, meie soovisime seda näha juba siis, kui me tagasisaatmisdirektiivi kallal töötasime näiteks milline on esinejate seisukoht selles osas, milline on jätkusuutlik tagasisaatmine, kui palju järelevalvet me tegelikult selle üle teostame? mulle on tundunud, et üks osa varjupaigamenetlusest, millele me tegelikult tähelepanu ei pööra, on see, et kui inimeste õigusi siia jääda ei tunnustata, nad saadetakse tagasi, mis neist siis edasi saab, meie kontrollimehhanismid kas need eksisteerivad, kas me tegime selles konkreetses juhtumis näiteks õige otsuse, kas meil on mingisugune mehhanism äh, selliseks järelevalveks, mis saab inimeseks, inimesest äh, pärast tagasisaatmist ning vabatahtlik tagasisaatmise menetlus, sellele kohaldub see samuti. mis puudutab äh, sisenemiskeeldu, mina leian, et see on kõige hirmsam osa tegelikult tagasisaatmisdirektiivist äh, kinni pida, e-, enamik tähelepanu pöörati see tookord kinnipidamistele, kas me teame, mis on selle tegelik mõju inimestele, see küsimus tõstatati seoses ka tõhusa järelevalvega, mida see siis tähendab? aitäh. mul on tegelikult veel terve rida küsimusi, aga need esitan mõni teinekord ehk. niikuinii juba väga põhjalik nimekiri, Mari-Kristiin, palun suur tänu, härra esimees. ja suur tänu meie kolmele esinejale. ma tahaksin eriti tänada härra Lewisit selle eest, kuidas te oma kõne alustasite, ütlesite, et teil ei olnud äh, mingit probleemi Brüsselisse jõuda ja ma arvan, iga kord, kui me rändest räägime, vot siis niimoodi peakski sellest rääkima, sellele tuleks rõhk panna. kõikidel inimestel täna ei ole sama õiguseid kõik ei saa liikuda ringi nii, nagu nad tahavad, ma ütlen seda, mida ma ütlesin enne ka juba, kolmandik maailma rahvastikust on täna saanud õiguse liikuvusele, kaks kolmandikku peavad jääma sinna, kus nad on, mis läheb vastu artiklile kolmteist äh, inimõiguste ülddeklaratsioonist. teine element, mille pärast ma tahaksin teid tänada, on see, et tuletasite meile meelde inimõiguste temaatika ja selle, et äh, meil on terve rida rahvusvahelisi konventsioone, millele liikmesriigid on äh, liitunud, välja arvatud äh, loomulikult see sisserännanud töötajate ja nende perede konventsioon. see seab meile teatud õigused. on terve rida rahvusvahelisi tekste, mis tegelikult ütlevad sedasama, mida ütleb see sisserännanud töötajate konventsioon. ma tuleksin nüüd tagasi tagasivõtu poliitika juurde, härra Legeri, teie ütlesite, et äh, probleemiks on see, et meil on suured lõhed varjupaiga taotlejate ja vastu võetud äh, inimeste arvu vahel, kes on saanud rahvusvahelise kaitse. ma ei tea, mida tähendab suur lõhe. toon mõned arvud teile meelde kuuskümmend üks protsenti varjupaiga taotlejatest saavad esimesel instantsil rahvusvahelise õiguse kaitse, kuuskümmend üks protsenti. see tähendab seda, et kaks kolmandikku. eriti kui me lisame sellele veel seitseteist lisaprotsenti, kes jäävad selle õiguse eh, apellatsiooni instantsides, nii et ei ole siin minu meelest suurt lõhe. aga üks lõhe on küll, lõhe liikmesriikide vahel. keskmine on kaheksa protsenti Ungaris juhuslikult aga näiteks kaheksakümmend kolm protsenti, isegi rohkem äh, paljudes teistes liikmesriikides. nii et seal jah, on tõesti probleem suur. praegu äh, üritatakse harmoneerida, mina sellega isiklikult ei tegele, aga see ei lahendaks selle lõhe probleemi. ma arvan, et äh, meie liikmesriigid tegelikult rikuvad sellega rahvusvahelist õigust ja rahvusvahelise õiguse reegleid. see ebavõrdsus on väga suur. ei ole nii, et kõik varjupaiga taotlejad äh, ei saa äh, üle kehvadeks majandusmigrantideks, nii nagu paljud arvavad, kui meediat uskuda. nii et rahvusvahelist õigust tuleb ka tulevikus kaitsta. ja minu küsimus on suunatud teile Frontexile ja komisjonile, kuidas tagasivõtupoliitika on tagatud, et on kinni peetud rahvusvahelisest õigusest, kuidas me saame olla veendunud, et ei saadeta kollektiivselt inimesi välja. Te viitasite liikmesriikidele ja ausalt öeldes selles osas äh, ma tahaksin küll teada, kuidas sellega olukord täpselt ikkagi on, kuidas on nii, et äh, kuidas tagada see, et inimeste äh, asi vaadatakse üle temapõhiselt, kuidas tagada, et reeglitest peetakse kinni, menetluskorrast peetakse kinni, kuidas tagada see, et haavatavaid inimesi ei saadeta tagasi, kuidas tagada see, et inimesi ei saadeta tagasi nendesse riikidesse, kus inimõigused või, või nende õigused on lämmatatud, õigus elule, piinamine ja nii edasi. kuidas tagada rahvusvahelistes tekstides kinnipidamine? ma olen nõus teiega, te ütlete, et äh, rände juhtimine ei peaks olema tagasivõtupoliitikaga piiratud. aga mida see teie jaoks tähendab ja täpsemalt Frontexi jaoks? jah, meil peab olema äh, Aafrika riikidega tasakaalus rände juhtimise skeem, jah, ma olen nõus, aga näidake siis, mismoodi. ja olen nõus sellega, mida ütles Sofi Intvelt varem kuidas Euroopa Parlament saab tagada see, et selles poliitikas ehk meie siin Kodanikuvabaduste komisjonis saaksime tagada selle, et selles poliitikas tõesti peetaks kinni menetluskorrast ja kõikidest äh, kehtivatest reeglitest, see on meie vastutus. üsna tihti räägime me sellest, et tuleb rahvusvahelistest konventsioonidest kinni pidada Eh, igas resolutsioonis räägime sedasama juttu, aga kuidas me tegelikult oma vastutust selles valdkonnas siis eh, rakendame? aitäh. okei okay, um,, begin with Mr. alustageme härra Tudoratšest, me peame kell kaksteist kolmkümmend lõpetama, nii et eh, lühidalt palun. suur tänu ja suur tänu nende küsimuste eest, see on tõesti väga lühidalt esimene küsimus, kodakondsuseta isikud ja menetluskord, jah, kodakondsus, äh, siin ei ole Euroopa Liidu ei raamistiku ega ei lasu meil siin ka pädevust, sõltume sellest, mida teevad liikmesriigid. liikmesriikidel on kodakondsuse seadusandlus paigas, mis hõlmab olulisi punkte. identifitseerimisprotsessis äh, tagasivõtu ja tagasisaatmise menetlustes äh, kontrollime seda, et mitte kedagi ei saada tagasi äh, ilma selleta, et sellega on nõus kolmas riik. alles siis, kui see nõusolek on olemas, äh, viimame selle tagasisaatmise läbi ja see on ka nagu lisagarantii. tagasisaatmiste äh, nii-öelda jätkusuutlikkus, siin tuleks võtta vaatamis, vaatluse alla kaks aspekti. tagasisaatmise protsessi seiratakse nii läbi siseriiklike struktuuride aga ka tänu sellele suurele mandaadile, mis on Frontexile antud tagasisaatmise protsessis. nüüd reintegratsioon, kui tagasi saadetud koju tagasi jõuab, siis ähm, käivituvad ka investeeringud, mis on suuremad kui kunagi varem. tegemist ei ole mitte ainult tagasi saabunu keskusega, vaid kogu kogukonna keskusega vahendeid meil on äh, sellise arengu soomi-, soodustamiseks ja me üritame nii palju kui võimalik investeerida tagasi saadetustesse, et nad reintegreeruksid. investeerime ka programmidesse, mis seiravad äh, poole aasta või aasta vältel nende inimeste käekäiku siis, kes tagasi on saadetud et välja selgitada, et kuidas tegelikult täidetakse seda tagasaatmise protsessi. nüüd sissepääsukeeldude tõhusus. seda me oleme ise seiranud oma Cheval missiooni raames, kuuendal detsembris on tulemas äh, suletud uste taga kohtumine Cheval missiooni osas ja siis äh, saame me teiega jagada detaile hiljem. oluline on siinkohal viidata ka suvel tulnud kohtulahendile just nimelt sissepääsukeeldude osas. küsimus, kuidas ne-, seda lahendit tõlgendada? kuidas tagame selle, et tagasi saadetud inimeste puhul ei rikuta inimõigusi koha peal ja kasutades siin isegi sõna massdeportatsioonid? meie selle sõnaga küll Euroopa poliitikas ei ole nõus sest et iga tagasi saadetud isik, tema puhul on see otsus langetatud eraldiseisvalt ja see iseenesest äh, rajaneb iga üksiku juhtumi eraldi vaatlusel. meil ei ole siin mingit kollektiivset või massilist tagasisaatmist küll näha, nii nagu teie seda esitasite. Need äh, selle protsessiga käib kaasas ka meie kohtusüsteemi seire, kõik tagasisaatmise otsused on meie kohtusüsteemiga äh, koos tehtud, äh, koos selles peituvate garantiidega. ja siis ma ütlesin, lisaks sellele meil väga robustne seiresüsteem, mis uue mandaadi puhul Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveagentuuris on saanud veelgi tugevdamist. ehk kõik äh, eelmisel aastal tehtud tagasi saateoperatsioonid, nendega käib seire kaasas mis keskendub ka inimõiguste täitmisele selles protsessis. ja vägagi oleme kehtestanud Cheval missiooni ajal seirele, ei ole põrkunud tagasi Euroopa äh, rikkumismenetluse käivitamisest nende liikmesriikide suhtes, kus meile tundub, et seire ei ole tagatud. aitäh! suur tänu, härra Legeri! suur tänu, härra esimees! see, mis puudutab äh, lõhet äh, varjupaigataotluste tagasi, tagasikord varjupaigataotluste ja nende inimeste vahel, kes äh, jäävad eemale, isegi kui me vaatame seda kuutekümmet ühte protsenti vastuvõtu määra. absoluutarvudes aga siiski kaks tuhat viisteist üks miljon inimest, me näeme, et nelisada tuhat on jäänud otsuseta. see on tegelikult väga murettekitav. Need on inimesed, kellel ei ole mitte mingisugust siin viibimise õigust, nad ei saa tööle minna ja lõppkokkuvõttes tähendab see seda, et nad ei ole, ei saagi integreerida nendes liikmes, nendesse liikmesriikidesse, kus nad äh, parasjagu on. nii nagu komisjoni esindaja ütles, äh, see, mis puudutab äh, inimõigustes kinnipidamise järelevalvet, lisaksin siia nii palju, et me, meie peame mm, piirivalve ja rannikuvalve ameti käitumiskoodeki, koodeksist tagasivõtmise, tagasisaatmise osas järgima ja inimeste tagasisaatmine eeldab teatud sammude astumist. aastal kaks tuhat seitseteist oli meil kaheksakümmend kuus inimõiguste järgijat ja meie agentuuri seisukoht on, et kui liikmesriigid ei suuda siseriiklikke ametnikke saata, siis äh, me kasutame seda Euroopa nii-öelda seirajate kogu. kuid ka siin pean midagi ütlema, kui just nimelt lennud on väga problemaatilised, lennud nendesse riikidesse, mis ei vasta päris meie standarditele või nendelt kauge, nendest kaugel terve rea põhimõtete austamise osas, siis äh, me saadame alati lennuki pardale seirajad kaasa. mida tähendab arengupoliitika? piirivalve Rannikuvalveametile need riigid, kellega me oleme sõlminud rahvusvahelise koostöö, on riigid, kellega Euroopa Liit ähm, on äh, seda lepete poliitikat ajanud ja kelle puhul on teada, et on ka teisi vahendeid, isegi kui see läheb meie mandaadi alt välja, on, äh, on igal juhul teisi vahendeid majandusarengu indikaatorid näiteks, aitäh tänan ja nüüd härra Lewis. suur tänu. tegelikult väga palju küsimusi. teen lühidalt. see tagasisaatmiste jätkusuutlikkus lisaks mitte tagasisaatmine on loomulikult väga oluline põhimõte siin, see ongi kõige olulisem põhimõte, aga tegeleme just praegu oma ametkonnas sellega. selle ko-, sellest me oleme juba rääkinud äh, sisserännanute äh, kui haavatavate gruppide oludest ja me oleme öelnud, et kui inimene tagasi saadetakse, Äh, siis selle eeltingimuseks peab olema seda, et kõikidest tema sotsiaalsetest äh, tingimustest peetakse vähemalt miinimumtasandil kinni, äh, juurdepääs tööle, elukohale, õigussüsteemile ja nii edasi. nii et kui me räägime riikidest, kus neid põhimõttelisi väärtuseid ei ole võimalik alal hoida, siis need tagasisaatmised ei saa olla jätkusuutlikud ja ma arvan küll, et mõned konkreetsed tagasisaatmispoliitika aspektid Euroopa Liidu poliitika puhul peaksid neid küsimusi tõstatama nagu ka nendes valitsustes, kes äh, arutavad praegu seda optsiooni. kuidas me saame Liibüat üldse võtta piisava partnerina tagasi saadetud äh, migrantide osas? ja selgituseks, see äh, massdeportatsioon, see tuli sisse minu ettekandest. ma ei pidanud silmas siin midagi muud kui seda, et massiliselt on inimesi välja saadetud, nelisada ilmselt see on inimesed, kes tuleb tagasi saata, kellel ei ole õigust riigi territooriumile jääda. kui te mõtlete nii paljude inimeste tagasisaatmist, siis on midagi selles süsteemis viltu. ja peaasjalikult sellepärast, et te arvate, et varjupaigasüsteem on ainus viis, kuidas jääda. aga on ka teisi legaalseid juurdepääsuviise ja tagasisaatmine ei peaks olema ainus lahendus, on teisi poliitilisi, praktilisi lahendusi, mis ei sea ohtu põhiõigustega seotud äh, küsimusi. loomulikult äh, võib igaühte tagasi saata, aga me peaks olema siiski väga ettevaatlikud selle eest, et mida mina siis nimetasin seda massiliseks väljasaatmiseks aga vähemalt äh, on tegemist asjaga, mis, äh, et me peame võitlema selle vastu, et väga suur hulk inimesi korraga saadetakse tagasi, mis iganes põhjusel. aitäh. aitäh kõikidele meile, meie ekspertidele, suur tänu kolleegidele väga hea panuse eest tänasesse arutellu ja jätkame kell neliteist kolmkümmend, suur tänu!